Right. Jean Paul, are you. Okay. Right. No, uh, that, that, that's all right. Um, we've had about. niisiis, meil on juba seitse ja pool minutit olnud aega, nii et alustagem nüüd aeglaselt. meil on nüüd äh, ka päevakord selleks hommikupoolikuks, mis on kokku võetud, mõned asjad on edasi lükatud. me lükkame edasi muudatusettepanekute analüüsimise, mis puudutab mikromajandusüksuste aruandeid. nii et ei ole midagi selle vastu, et me oleme muutnud päevakorda ja olete päevakorraga päri ei ole ja me peame ka teise septembri koosoleku protokolli kinnitama. näen, et vastuväiteid ka sellele ei ole. seega oleme protokolli kinnitanud. ja nüüd teadaanded. nagu tavaliselt ka nüüd meid kantakse üle internetis ja Manda Andreisson EFD fraktsioonist, tervitan teid uue liikmena siin, tema asendab härra Rossit. ja nüüd järgmine meie komisjoni töökalender aastaks kaks tuhat kümme, te leiate selle oma dokumentides, me, komisjon kiitis selle heaks möödunud nädalal ja nagu möödunud nädalal komisjonis juba kuulutasime, tuletan meelde meie liikmetele, et meil on komisjoni erakorraline kohtumine ette nähtud esmaspäeval Strasbourgis, üheksateistkümnendal oktoobril kell üheksa ja üksikasjadest me räägime teile juba aegsasti. aga seda koosolekut oli meil vaja Äh, sellisel ajal korraldada, et meil oleks ka tõlge kohal, et me ei peaks ainult inglise keeles töötama. ning me räägime plokieranditest autotööstuses ja nüüd hakkame siis käsitlema raportit, mille autoriks on härra Pullmann ja see öö, äh, puudutab ühise käibemaksusüsteemi ja selle mitmete sätete muutmist. sellise ettepaneku on nõukogu teinud ja härra Pulmanile sõna. Um kõneleja mikrofonita. tõlgid ei saa tõlkida. Bericht, äh, den wir einstimmig angenommen mille me ühehäälselt vastu võtsime kaheksandal juulil kaks tuhat kaheksa ja selle valmistas ette kolleeg äh, Rosati. selles raportis äh, käsitletakse käibemaksu regulatsiooni küsimust eelkõige seoses äh, nafta ja gaasiga. räägitakse ettevõtete ühenduse tasandil kohtlemisest ja samuti tingimustest äh, mis äh, sätestavad äh, maksude ette maha arvamist äh, seoses maaomandiga. nüüd käesolev regulatsioon laiendab kohaldamisala, siin ei ole tegemist mitte maksudealase harmoneerimisega, vaid pakutakse välja sellist nii-öelda kantsuvaiba metoodikat, ehk siis on võimalik äh, rakendada tõesti erinevaid metoodikaid, nii kuidas äh, keegi soovib. ja kuna tegemist on tõsise muutusega, siis komisjon palus meil seda ka käsitleda. nõukogu ettepanek läheb minu arvates liiga kaugele. siin on äh, põhimõtteliselt äh, võimalik äh, kasutada liiga paljusid äh, võimalusi seoses maksude mahaarvamisega kinnisvara valdkonnas ja et tagada siseturu toimimine, teeme järgmised ettepanekud. kõigepealt tuleks selgitada kohaldamisala laiendamise mõõtmed tuleks äh, täpsustada kinnisvaraga seotud äh, kriteeriume, kuidas äh, ühenduse tasandil asju defineeritakse, me ei tohi lubada liikmesriigi tasandi suva. ja teiseks, enne kui kohaldamisala laiendatakse, soovime me, et kontrollitaks, kuidas see kõik mõjutab siseturgu, ehk siis tuleks hinnata, sellise muudatuse mõju juba ette. me ei soovi, et siseturgu kahjustaks selline kohaldamisala laiendamine. ja me soovime, et ähm, teavitamismehhanismi ajavahemikku samuti täpsustataks ning et ei oleks äh, omavolilisi menetlusi, ehk siis meie ettepanek äh, näeb ette äh, tagasipöördumist äh, komisjonipoolse algse idee juurde niimoodi, et meil oleks rohkem õiguskindlust ja selgust ning et me ei peaks toetuma tulevikus ainult Euroopa Kohtu otsustele. see on meie ettepanek ja ootan kolleegide kommentaare, tänan Right, at the moment I don't have... hetkel ma ei näe, et keegi sõna sooviks. ja ma ei näe ka varuraportööre siin saalis kohal. kas on keegi, kes soovib sel teemal sõna võtta? komisjon on palunud sõna. Nad tahavad teha avalduse. võib-olla kuulame nüüd nemad järgmisena ära. Right, Mr Demon. Thank you ma tänan, proua esimees, kuulanud ära need selgitused, võin vaid öelda, et tänan teie komisjoni, kui nad selle äh, raporti poolt hääletavad ja ma tänan, et raportöör toetas esialgset Euroopa Komisjoni ettepanekut. Äh, me tavaliselt räägime sellest ettepanekust Eh, kui tehniliseks direktiivist, sest esialgseks mõtteks olid eh, mõned praeguse käibemaksusüsteemi puudused kõrvaldada selle tehnilise direktiiviga ja samuti tahtsime lahutada eh, mõningate liikmesriikide kõhklusi, kartusi, mis tekkisid sellest, nendest otsustest, mis Euroopa Kohus mahaarvamiste vallas on langetanud aga see puudutab ainult kinnisvara. samas raportöör juba selgitas, et nõukogu laiendas neid sätteid, mis puudutavad mahaarvamist ja sellega on kohaldusala laieneb ja see tähendab seda, et hakatakse hõlmama kõiki kaupasid ja ei seata detailseid tingimusi, kuidas liikmesriigid saavad kohaldada neid uusi eeskirju ja see on muidugi pannud muretsema ka komisjoni. ja parlamendi kartused on täiesti õigustatud olnud. nii et sellest tulenevalt ma saan ainult tänada raportööri ja väljendada meie seisukohta, et me hindame väga parlamendi raportit. ja kui lubate, juhin tähelepanu ühele Eh, ainult aspektile, mida ma tahaksin selgitada. nimelt eh, Euroopa Komisjon tahab eh, kümme A, põhjenduspunkti kümme A või kümme pissi, teisisõnu pikemalt selgitada. meie analüüsi kohaselt taandub see sellele, et komisjonilt palutakse astuda uusi poliitilisi samme ja see on midagi, mis komisjoni seisukohast tähendaks jälle õigusaktide koostamist, aga komisjon leiab, et see ei ole vajalik. nüüd tahetakse see kirja panna, see üleskutse põhjenduspunkti ja te mõistate, et hetkel praegu ja siin äh, ei saa me seda küll kommenteerida, aga me kardame küll, et komisjon ei saa võtta omale mingisuguseid kohustusi veelgi, mingeid samme astuda, dokumente koostada. nii et ma tänan raportööri ja teie komisjoni liikmeid, kui teil on veel küsimusi, tehnilisi küsimusi, siis loomulikult me üritame vastata. Uh, jah, ma tänan ma tulen tagasi raportööri juurde, keegi teine ei ole sõna soovinud. võin öelda, et meie komisjon on varasemal ajal tõesti seisnud hea selle eest, et ettevõtlus toimuks ühesuguste reeglite kohaselt kogu Euroopa Liidus. mitte ainult käibemaksu vallas, vaid ka ettevõtete ühise maksubaasi sektoris, nii et varasema komisjoni, meie komisjoni mandaadi ajal me tegelesime nende küsimustega ning me jätkame samas vaimus ka. Kulman, palun. Äh, tänan komisjonipoolse kommentaari eest. me selle punkti arutame veel kahepoolselt läbi, arutame seda ka kolleegidega ja proua esinaine, mul jääb üle öelda ainult äh, ühte asja. nüüd äh, oma mandaadi aja alguses äh, oleme me suure surve all selle teemaga tegelemisel ja see ei ole võimalik äh, ilma kõrgelt kvalifitseeritud äh, komisjoni kaastöötajate abita. ma tänan. tundub pisut kummaline, et me oleme nüüd siin nende asjade juures tagasi ja nii kiiresti tuleb töötada, aga igatahes täname. ja nüüd me saame edasi minna järgmise raporti juurde. ja see puudutab kahe tuhande kaheksandat aastat. aga vabandust, võib-olla ma peaksin siiski kõigepealt kuulutama välja kalendri. neliteistkümnes oktoober on tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks, kell kaksteist kukub kell ja me kaalume muudatusettepanekuid üheksandal novembril, nii on kavandatud, ja siis hääletamine toimub kümnendal novembril eeldades, et me saame siis sellega minna plenaarile esimesel detsembril. ma arvan, et raportöörile see sobib, ta noogutab, nii et nüüd saame edasi minna seitsmenda punkti juurde ja see on kahe tuhande kaheksanda aasta Euroopa Keskpanga aruanne. ja raportöör siin on Edward Šikluna. aitäh, proua esinaine ma arvan, et kõigepealt teen juttu tähtaegadest. meil on juba antud kahekümnes oktoober esimese versiooniga läbijõudmiseks. võimalik, et seda on võimalik venitada kahekümne kolmanda oktoobrini, aga sellegipoolest peame sellega väga kiiresti tegelema. kogu menetlus iseenesest algab kusagil seal aprillikuus. me ei saa oma tegevust enam edasi lükata, sest et järgmise aasta alguses juba tuleb välja uus aruanne. selge on see, et ma konsulteerin Euroopa Keskpangaga praegu, samuti sekretariaadiga, meil on toimunud mitmeid kohtumisi. kuna see aruanne puudutab aastat kaks tuhat kaheksa ja vahepeal on nii palju asju juhtunud, alates detsembrist kaks tuhat kaheksa, siis äh, on jõutud otsusele, et kahe ähm, tuhande kaheksanda aasta aruande küsimused tuleb läbi töötada, võttes arvesse ka vahepeal muutunud asjaolusid, aga et me ei hakka tõstatama neid uusi elemente, mis läheksid juba omakorda kahe tuhande üheksanda aasta aruandesse samuti tahan kasutada raportöörile antud võimalust esitada muudatusettepanekuid omaenda aruande kohta seega ma luban, et ma pean etteantud tähtajast kinni ja kui ma tahan midagi täiendada või lisada, siis ma esitan need ettepanekud muudatusettepanekutena. praegu minu poolt kõik uh,. Okay, thank you very much uh,. Mr, Mr Balts. aitäh, härra Balts, palun soovisin veel kord äh, viidata sellele, et äh, minu arvates on äh, tähtajad liiga lühikesed, aga valimiste tõttu meil ei jää midagi muud üle, kui oktoobris asjaga ühele poole saada. aastaraport on aga tõesti väga rõõmustav. me võime tõesti äh, bilansist näha ka majandus- ja rahanduskriisi mõjude kohta infot ja üle ühe miljardi euro on nüüd pandud reservidesse, mis on samuti hea. ootan põnevusega järgmise kolme nädala arutelusid ka raportööriga ja see on minu poolt kõik. ma praegu ei näe, et keegi veel sooviks sõna võtta, variraportöörid paistab, et ka mitte. niisiis ma saan nõustuda sellega, et me peame oma tihedast ajakavast kinni pidama sest et ka sellist, sellisel juhul me jõuame täiskogule sellega alles kahekümne viiendal märtsil. Jean-Claude Trichet on juba lubanud ka osaleda sealsel istungil kahekümne viiendal märtsil. et tegelikult oleks päris piinlik, kui me hakkame arutelusid pidama alles siis, kui juba järgmine aruanne on välja tulnud ma leian, et raportööri poolt välja pakutud töömeetod on mõistlik ja ilmselt siis eh, on oodata igati konstruktiivset tööd. aruande eelnõud arutame üheksandal novembril, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümnes november, nii et sinna vahele jääb päris palju aega selleks, et ka teisi ideid dokumenti kaasata. üheteistkümnendal jaanuaril kaalume muudatusi ja kahekümne seitsmendal jaanuaril hääletame neid ise ja täiskogule jõuab see kahekümne viiendal märtsil. selline on meie ajakava. suur tänu kõigile nüüd ja edasi päevakorrapunkt number kaheksa. teine arvamuste vahetus alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi osas meil on olemas raportööri töödokument ja siinkohal annangi sõna Jean-Paul Gauzesele, palun. Euh, aitäh, proua esinaine. täna arutame teist korda alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate dokumenti. Teie ees toimikus või kaustas on tegelikult olemas ka töödokument mis sisaldab mitte niivõrd lahendusi, kuivõrd neid küsimusi, mis on veel õhus ja mille üle tuleb järele mõelda. ma ei hakka dokumendi sisu teile tutvustama, sest ilmselt te olete juba sellega tutvunud, aga nüüd lihtsalt edastan teile tähelepanekud ja märkused nende erinevate teemade osas, mida peame veel direktiivi eelnõu puhul analüüsima. nii et ma olen siinkohal selleks, et teid täna kuulata ja tänan juba ette um,. The... nii, härra Klints, palun. ja, for... suur tänu, proua esinaine. me oleme nüüd äh, edasi liikunud äh, võrreldes äh, esimese arvamuste vahetusega, kui me selle töödokumendi kätte saime, aga lõpule ei ole me veel jõudnud, sest meil ei ole härra Kuselt raportit. tahaksin öelda kohe alguses seda, et äh, olgugi, et äh, asjast puudutatud ettevõtted äh, soovivad kontakti otsida, olen ma tõesti täiesti mattunud äh, nende kontakti otsimissoovide alla ja see liiklus Londoni ja Brüsseli vahel on tõesti väga tihe. see kõik on tõesti väga koormav, nüüd tuleb mingisugune piir tõmmata. me peame selle kõik läbi töötama. aga ei tohiks meid ju siiski ka lämmatada riskifondid on eriti aktiivsed äh, selles äh, valdkonnas, kuigi äh, see konkreetne seadusandlus neid niivõrd ei puudutagi. riskifondid moodustavad ainult ühe seitsmendiku kõikidest AIF ehk alternatiivse investeerimise fondidest ja mõned teised fondiliigid on esindatud hoopiski neljakümne viie protsendiga. Need teised kategooriad on alaesindatud äh, kontaktide otsimises äh, meiega. nii et äh, ma tahaksin öelda kõikidele kolleegidele, et me peaksime olema tähelepanelikud selles suhtes, et ainult üks nii-öelda fondide valdkond ei pääseks domineerima kontaktides meiega edasi, on äh, mõningaid äh, problemaatilisi küsimusi, näiteks äh, one approach fits all inglise keeles öelduna. me peaksime aga tõesti sellest dokumendist tegema niivõrd hea kui võimalik, mul on omad kahtlused, aga see on siiski võimalik viia sisse mitmeid muudatusi. praegune dokument Äh, vajab põhjalikku muutmist, enne kui äh, talle anda seadusandlik jõud ja enne kui ta jõustuks praktikas. aga ma usun, et see on siiski võimalik. minu arvates äh, ei ole õige see esimene reaktsioon, et tuleks kogu asi komisjonile lihtsalt tagasi saata. meil tuleks aga üht-teist muuta mis puudutab äh, läviväärtusi, siis me peaksime kustutama ära selle sada või viissada miljonit, see toob endaga kaasa raskusi. me peaksime proportsionaalsuse põhimõtte hoopiski sisse viima. kõige keerulisem on loomulikult kolmandate riikidega seotud äh, problemaatika ja mõned teisedki punktid. mulle tundub, et seadusandjatena peame me tagama, et kui see direktiiv ükskord vastu võetakse, siis ta ka oleks äh, sujuvalt kooskõlas äh, olemasolevate direktiividega. me ei peaks äh, rakendama äh, siin MIFID-i või JUTSIDiga või läbipaistvusdirektiiviga vastu olevaid, vastuolus olevaid sätteid. me peame tagama sujuvat üleminekut ühelt direktiivilt teisele, me peame rääk-, vältima topeltreguleerimist ja vastuolus olevat reguleerimist. nii et üks direktiiv peab toetuma teisele, vastuolusid tuleb kindlasti vältida. minu jaoks on ääretult oluline see, et äh, kui minevikus on miski ennast õigustanud, siis äh, see direktiiv ei tohiks äh, selliseid praktikaid kõrvaldada. näiteks private placement režiimid on ennast paljudes liikmesriikides õigustanud ja see uus AIF F direktiiv ei tohiks neid kõrvaldada kaks asja võivad eksisteerida ka kõrvuti. ja kolmandate riikide problemaatika muutub palju lihtsamaks, kui me need mainitud režiimid alles jätame. ja nüüd siis kolmandate riikide juurde. minu arvates peaks meil eesmärgiks olema leida lahendus, mis võimaldab äh, sarnaselt USITS-iga teha AIF-ist äh, teatud kvaliteedimärk Euroopas. aga me ei tohi muuta Euroopat äh, kindluseks niimoodi, et me ei lase kolmandatest riikidest midagi sisse ja me ei tohi muuta ka Euroopat vanglaks niimoodi, et me ei lase Euroopast midagi välja. vastupidi Euroopa peab jääma avatud turuks ja minu ettekujutus on nüüd järgmine. peaksime looma passi Euroopas asuvate AIFM mänedžerite ja fondide jaoks, seda esiteks. teiseks, private placement režiimid äh, jäävad jõusse niimoodi, et äh, riiklike ehk siseriiklike režiimide põhjal oleks võimalik äh, tegutseda, investorid saaksid investeerida üle kogu maailma. meil tuleks selgitada ka üks väga oluline küsimus. mida me teeme nende fondihalduritega, kes asuvad äh, Euroopas ja alluvad Euroopa režiimile, aga tahavad hallata fonde, mis asuvad väljaspool Euroopat, näiteks äh, Kaimani saartel. ja siin on kaks võimalust nüüd. me ütleme, et nad äh, passi ei saa ja peavad äh, lähtuma private placement režiimist ja kui me neile passi anname, siis see offshore fond peab äh, vastama ekvivalentsusrežiimile, aga selle režiimi loomine ei ole lihtne, see on minu jaoks lahtine küsimus, ootan siinkohal raportööri ettepanekuid selle kohta, et kus suunas me siis ikkagi liigume. igal juhul olen ma arvamusel, et me ei peaks Euroopat äh, sulgema, meil ei peaks olema üleminekuajad äh, kolm aastat, neid meil ei ole vaja mis nüüd äh, positiivset äh, külge puudutab, siis äh, peaksime ära ootama komisjoni hinnangud lähtuvalt CISA uuringutest. tuleks ka oodata ära depoo pankade lahendus seoses USITS-iga. me ei tohiks investoritele teha ettekirjutusi, mis on ähm, rangemad kui seni. komisjoni ettepanek äh, näeb ju ette, et ähm, meil ei oleks pass mitte ainult AIFM fondihalduritele, vaid ka depoopankadele. sellega mul mingisugust probleemi ei ole, aga me peame arvestama, milline on mõju Jussitsile. Jussitsi asja arutades me jätsime selle lahenduse kõrvale meil oli siis ähm, haldurite pass ainult, äh, ka me ei äh, näinud neid riske. nüüd ähm, alates Mädogi juhtumist äh, on riskid selginenud ja me peaksime tõesti seda teemat lahendades ähm, arvestama nii AIFM-i kui ka USITS-i tingimustega ja lõpetuseks. nüüd äh, järelevalvet Euroopas kujundatakse suurel määral ümber ja see uus direktiiv peab arvestama ka uusi järelevalve ettepanekuid, tänan uh,. Thank you, thank you, Mr Klints, I m suur tänu, härra Klints. kas siin on veel variraportööre, Salt Camel, palun, teile sõna aitäh, proua esinaine ja vabandan juba ette nii enda kui kolleegide eest, et hilinesin istungile. meie hilinesime siia istungile tulekule seetõttu, et oli tõrkeid lennujaamas. selge on see, et me oleme vestelnud sel teemal erinevate ettevõtetega, oma valijatega, keda see direktiivi eelnõu mõjutab me räägime kõikide osapooltega, keda vähegi mõjutab see direktiivi eelnõu. kust nüüd alustada? kõigepealt nõustun paljuski sellega, mida härra Klints ütles, eriti see osa, mis puudutas kolmandaid riike ja juba olemasolevate direktiivide eemalejätmisega. paljud fondivalitsejad küsivad, et no millisest režiimist me siis lähtume ja see tuleb selgeks teha, sellele viitas juba ka esinaine eelmisel kohtumisel. kui me räägime pensionifondidest, siis ma rääkisin ühe fondivalitsejaga alles hiljuti ja ta ütles mulle, et et ta on tegelikult üks ametiühingu taustaga pensionifondi valitseja ja et selles küsimuses ta tunneb praegu muret, sest kui ta mõtleb nende tuhandete potentsiaalsete pensionäride peale, kes on liitunud tema pensionifondiga, siis äh, ta tahab, et neil oleks võimalik osaleda pensionifondides mitte ainult Euroopas ja Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool Euroopat, sest et selge on see, et et ka fondi valitseja tahab saada maksimaalset tulemit äh, oma tulevaste pensionäride jaoks. ta ei taha ju aastate pärast äh, või taha oma klientidele öelda, et väga kahju, aga mul on ligipääs ainult paarile fondile, mitte kõikidele. see puudutab ka erinevaid riskifonde ma saan aru, et riskifond on nagu sõimusõna praegu, aga riskifondid ju võimaldavad pensionifondidel ka langevatel turgudel tule, tulu saada. ja see on üks võim-, üks nendest moodustest, kuidas direktiivi eelnõu hakkab mõjutama meie kodanikke Euroopas ja konkreetsemalt pensionäre. tegelikult äh, on meil justkui sel-, aeg otsa saamas pensionäride jaoks. me teame, et need lapsed, kes nüüd sünnivad, elavad kusagil saja, võib-olla isegi saja kuue aastaseks. tegelikult on igati hirmutav see, et me peame andma oma pensionifondide valitsejatele ähm, andma kõik need võimalikud vahendid selleks, et nad saaksid maksimaalset tulemit. ja samuti kõnelesin ühe hotelliketi juhatajaga. ta jutustas mulle loo selle kohta, kuidas tema ettevõte on hääbumas, kuidas ta tunneb muret enda pärast, oma kolleegide pärast, aga siis tuli üks äh, eraotstarbeline fond, üks fondivalitseja, kes pöördus tema poole, kes suutis neid äh, mõneti aidata sellest olukorrast välja tulla ja tahabki teada, kas selliste hääbuvate ettevõtete jaoks selline private equity fund on ka tulevikus saadaval, kas nad saavad ka hiljem kasutada selliseid võimalusi, et halbadest olukordadest välja tulla. ja tänu sellele private equity ettevõttele õnnestus konkreetselt see hotellikett päästa. kolmandaks, ma rääkisin ühe Saksa roheliste esindajaga, ta on investor, kes investeerib alternatiivsetesse energiaallikatesse ja tuuleenergia aparaatidesse ja ta ütleski, et ta ei saa pankadest laenu, et ta saab laenu hoopis teisest ettevõtetest, aga need asuvad kõik väljaspool Euroopat. miks see nii on, miks komisjon ütleb, et tuleb investeerida rohelisse tehnoloogiasse, aga teisest küljest loobitakse maksumaksja raha lihtsalt saastavasse ettevõt-, saastavatesse ettevõtetesse, nagu näiteks autotööstusesse? oluline on anda oma rohelistele ettevõtjatele võime saada äh, kapitali, ka riskikapitali, mis pärineb väljaspoolt Euroopa Liitu ja neil peab olema juurdepääs erinevatele fondidele ka väljaspool Euroopat. samuti rääkisin ühe sellise inimesega, kes lõi fondi investeerimaks haridusse Aafrikas. see fond aitab ehitada koolimaju ja võimaldab õpet kõige vaesematele Aafrika lastele Nad ütlesid, et tema fond ei asu Euroopa Liidus ja kas tal on tänu sellele võimalik näiteks Euroopa Liidu investeeringuid kaasata, kas on võimalik, Euroopa Liit on nõus investeerima sellesse fondi, et lapsed Aafrikas saaksid koolis käia? ja, ja kuidas seda olukorda muuta? Need on mõned nendest küsimustest, mida me peame põhjalikult veel analüüsima samuti äh, kõnelesin äh, Keimani, Kaimani saartelt äh, inimestega, kes ütles, nad ei taha olla selline traditsionaalne Kariibi mere riik, kes tegeleb banaanide ja rummiga et nemad tahavad tegeleda teiste asjadega, nad keskenduvad finantsteenustele ja et nemad tunnevad muret selle üle, et Keimani saarte fondidel et neid Keimani saarte fonde koheldakse võrdselt teiste fondidega. selleks tuleb muidugi panna paika reeglid. meil on olemas küll mingid mehhanismid selleks, et hoida inimesi vaesusesse langemast, aga sellegipoolest. ja nüüd, mis puudutab süsteemiteadusi, siis äh, mina tegin oma, kaitsesin oma doktorikraadi süsteemiteaduses ja ma viisin läbi kiire süsteemi analüüsi selle kohta, mida see direktiiv kaasa toob. ja mind õudselt hirmutabki see väljavaade Euroopa Liidu depoopankadest kui paljud rahandusinstitutsioonid vastavalt olemasolevatele direktiividele saavad täita rolli Euroopa Liidu depoopangaks olemises. mõned ütlevad, et neid ei saagi olema, mõni ütleb, et saab olema neli sellist institutsiooni, mõni ütleb, et kuus. näiteks meil saab olema kuus Euroopa Liidu depoopanka, see on selline maksimaalselt positiivne tulemus, mida ma olen praegu kuulnud ja kui nad käituvad hooletult, siis nende vastutus on täiesti piiramatu, nii me peame sellist süsteemset ohtu analüüsima, selge on see, et me ei tohi võtta vastu sellist direktiivi, mis suurendab sellist süsteemse riski ohtu, me peame alati pidama silmas võimalikke tagajärgi. teine asi, mida tuleb kaaluda, on üleminekuperiood. kui need kriteeriumid on praegu juba täidetud, siis me peaksime ootama veel kolm aastat. ja kas me olemasolevatele ja loodavatele fondidele tagame mingisuguseid garant-, garantiisid, kuidas me käsitleme kümne aasta pikkuseid fonde, kuidas see direktiiv ja selle rakendamise aeg mõjutavad juba olemasolevaid ja loodavaid fonde. nagu ma ütlesin, see puudutab kõiki erinevaid valdkondi üle terve Euroopa, aitäh! Uh, thank you, Mr Kamal suur tänu, härra Kamal. kõigepealt annan sõna variraportööridele ja järgmiseks äh, härra Kamben. Oui, bonjour, je, je, je viens juste d'arriver parce que l'échange était prêt. tänan, ma just jõudsin kohale siia ja soovisin äh, viidata sellele, et äh, oleks soovitav äh, kinni pidada ajaplaanist, kui me soovime siin mõttekaid arutelusid pidada, selleks oli nähtud ju teine aeg. nüüd äh, roheliste seisukohast seoses selle direktiiviga, kõigepealt äh, läviväärtused. me oleme arvamusel, et lähtuvalt äh, praegusest olukorrast toob läviväärtus kaasa endaga riski, et direktiiv ei jõua soovitud eesmärgini eriti puudutab see spekuleerivate fondide riski kärpimist. nüüd võib äh, tekkida olukord, et äh, läbiväärtust ei panda paika, kõik fondid äh, langevad selle direktiivi kohaldusalasse. me oleme teadlikud sellest, et ähm, erainvesteerimisfondide kohta peavad kehtima erisätted, sest need fondid ei tegutse ju nii nagu riskifondid seda esiteks, nüüd teiseks. Euroopa reguleerija. meie oleme arvamusel, et kui fondil on Euroopa pass, siis nad saavad selle mitte siseriiklikult ametkonnalt, vaid Euroopa tasandi ametkonnalt. sellepärast, et muidu tekib konkurentsirisk siseriiklike ametkondade vahele see omakorda võib kaasa tuua omavoli ja dumpingut ja niimoodi õõnestatakse selle direktiivi eesmärke. nii et meie oleme arvamusel, et direktiivis tuleks arvesse võtta ka komisjoni ettepanekuid, eriti just, mis puudutab äh, Harmoni reguleerimispaketti see puudutab arutelusid, mis on seotud ühe teise direktiiviga praegu. ja nüüd, äh, mis puudutab äh, riskifondide hoobade piiritlemist, siis äh, see osa on praegu siin välja jäänud ja selle sättega on meil äh, probleem, eriti just praegu kriisi ajal. meil peaks äh, olema vastavad meetmed mitte ainult äh, kriisi ajal, vaid ka enne kriisi, et üldsegi takistada kriiside tekkimist. siin direktiivis peaks olema kirjas ka ajapiirang kolm kuni kuus kuud näiteks ja meil tuleks piirata fondide mahtusid. Euroopa Komisjon ei peaks otsustama üksinda, vaid Euroopa Parlamendil peaks olema kaasarääkimisõigus ehk kaasotsustamismenetlus peaks meil olema. ja nüüd ähm, tasustamise küsimus, seda direktiiv absoluutselt ei puuduta. meie oleme arvamusel, et äh, seda teemat tuleks antud direktiivis käsitleda. me peaksime võtma sisse vähemalt äh, G kahekümne ettepanekud, mis puudutavad palkade külmutamist, boonusi ja muid tasusid. meil tuleb arvestada erinevate riskidega ja olgugi, et direktiiv selle kohta midagi ei ütle, teeme meie ettepaneku võtta sisse G kahekümne ettepanekud. ja lõpetuseks väga oluline on ka kolmandate riikide teema. oleme igal juhul võrdsuse põhimõtte poolt. roheliste fraktsioon on arvamusel, et äh, kui Euroopa Parlament äh, tõesti kujundab Euroopa tasandi õigust, siis äh, tuleks seda teatud määral ka eksportida, et parandada olukorda kolmandates riikides. me piirame juurdepääsu äh, oma turule teatud reeglitega ja see liigub õiges suunas, aga praegu on olukord äh, selline, et äh, Euroopa Komisjon ei suuda ennast siiski läbi suruda, kuna neile avaldavad survet äh, kolmandad riigid kes äh, ütlevad, et nende seadusandlus läheb vastuollu Euroopa Liidu seadusandlusega, kuigi see tegelikult ei pruugigi nii olla. nii et äh, õhku jääb rippuma küsimus, kuivõrd Euroopa Komisjon suudab ennast läbi suruda, kuivõrd ta suudab ka ennast läbi suruda nõukogus, see on ka lahtine küsimus, aga siiski meil tuleks äh, säilitada niivõrd palju kui võimalik võrdsuse põhimõte ja me peame saama äh, objektiivset äh, infot, mis piiraks komisjoni tõlgendamisvabadust äh, selles küsimuses, kui võrdsuse põhimõtet ei tugevdata, siis äh, oleme meie selle poolt, et Euroopa turgu suletaks niivõrd palju kui võimalik riskifondidele, kes asuvad väljaspool Euroopat. ja see ei oleks absoluutselt vastuolus WTO reeglitega, mis ütlevad juba praegu, et kui Euroopa Liidu õigusaktidega soovitakse kontrollida süsteemse riski levimisohtu, siis on ka võimalik Euroopa turge sulgeda, nii et see ei lähe absoluutselt vastuolu WTO reeglitega. Uh, suur tänu, härra Kanfin. ma arvan, et ma pean vastama selle ajastuse peale ja sellest paar sõna ütlema, kuidas ajakava on tavaliselt paika pandud, see on ikkagi orienteeruv ennekõike ja kui äh, mõne küsimuse arutamine väga kaua ei võta, siis me lihtsalt liigume ajakavas edasi ja kahjuks jah, variraportöörid eelmise kahe raporti puhul ei olnud siin kohal ega olnud aktiivsed ja sellepärast meie arutelu kujunes lühemaks. jah, ma tahtsin vastata sellele kriitikale. nii et jätkame nüüd meie arutelu. see arutelu saab meil nüüd pikem olema tänu sellele, et meil aega jäi ja ma arvan, et selle tõttu ka kvaliteetsem Eh, Udo Pullmann järgmine, palun. suur tänu, proua esinaine. härra Goebbels, meie variraportöör ei saanud selle ajaplaani tõttu ka siin nüüd sõna võtta. aga ma rahustan kõiki maha, et meil ei otsustata seda õigusakti esimesel lugemisel ju mitte. oma fraktsiooni nimel tahaksin ma tulla tagasi selle vangla näite juurde, millest rääkis härra Klints. loomulikult ei tohi me lubada vangla tekkimist, sellepärast et äh, me elame sellises maailma majanduses, kus kõik on omavahel seotud aga meil tuleb nüüd äh, sügavuti siiski seda teemat arutleda. tulles äh, tagasi selle juurde, mida otsustati G kahekümne kohtumisel, siis äh, jääb üle öelda, et mitte ükski kriitiline turul tegutseja ei tohi jääda reguleerijate kontrollist väljaspoole ja sellest peame meie ka oma töös lähtuma. süsteemseid riske käsitleme me niimoodi, et äh, me ei oleks tulevikus silmitsi samasuguse kriisiga kui praegu. süsteemsed äh, riskid tuleb kõik ähm, üle kontrollida ja seda me oleme kodanikele võlgu. seda esiteks. teiseks, me ei loo mitte vanglat, vaid me paneme paika kvaliteedistandardi. tooted, mida me lubame müüa, peavad vastama standardile ja ma usun, et ka kolleeg äh, Kamal on sellega nõus, on ju hea ja suurepärane kvaliteet ning ähm, pragmaatilisusest juba lähtudes peaksime me pöörduma ja püüdlema nende kvaliteedistandardite poole finantsturul. ja jõuan kohe ka järgmise punkti juurde. endiselt äh, ei ole probleemiks äh, komisjoni arvates mitte fondid, vaid äh, fondide valitsejad. liiga palju defineeritakse läviväärtusi ja kolmandaks, me peame tegelema ka kolmandate riikide probleemiga sellepärast et äh, hea kvaliteet, nagu ma juba ütlesin, eeldab äh, toimivat äh, võrdset tegutsemisvabadust ja me ei tohiks seada fonde ebavõrdsesse olukorda, lubades väliseid äh, madalamate standarditega tegutsejaid ja passist ei ole ka mingisugust äh, kasu, kui me lubame kehvemaid standardeid, pass äh, peab siiski olema kvaliteedi tagamise tunnuseks. ja seetõttu tuleks kvaliteeti reguleerida nii siseselt kui ka väliselt ja sama puudutab ka neljandat punkti, aktiivne ja passiivne turustamine meil tuleks äh, passiivse turustamise küsimusele tähelepanu pöörata ja me ei äh, tohiks lubada sellist regulatsiooni, mis äh, põhimõtteliselt nagu Potjomkini regulatsioon ehk siis fassaad ja sisu ei ole. meil tuleks viiendaks hinnata ka aktiivselt riske see puudutab omakapitali nõudeid nii fondidele kui ka valitsejatele näiteks ja lõpetuseks ei ole vastuvõetav, kui teavitamiskohustust äh, reguleerivate ametkondade ees ei reguleerita piisavalt, see on minu fraktsiooni jaoks väga oluline. ja kui siis tekib äh, see probleem, et ei ähm, saa kõike ühe mõõdupuuga mõõta, siis ähm, sõnastus äh, peab olema tõesti avatud, me peame leidma kohase regulatsiooni ja see peaks olema meie töö sisu täna. ma tänan. Äh, järgmine on Peter Skinner. ma tänan ma tahan tänada raportööri, kes on raamistiku seadnud. Jean-Paul, ma usun, et sa leiad mõistliku tasakaalustatud lähenemisviisi meie arutelule ja meie nüüd üritame neid lünki täita ja ootame seda huviga. aga asjad olgu selged, mõned rõhud, mis tuleb panna, äh, te olete juba sellega algust teinud, näiteks depoo, pangad ja hinnaeksperdide küsimus. me teame, et praegu on juba probleeme Äh, Euroopas endas ja ka offshore äh, sektoris see, kuidas fonde juhitakse ja reguleeritakse, on probleemiks ja ei võeta ka riskikapitalifonde arvesse ning samuti börsi, börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde piisavalt arvasse. üks koma kuus miljonit eurot on nüüd kadunud äh, Prantsuse tarbijate taskutest. USA kongress on öelnud, arutagem neid asju nii et võib-olla äh, tuleks äh, siin välja töötada mingisugune järjekindel lähenemisviis meie määruses nendele probleemidele. loodetavasti meil õnnestub üles näidata järjekindlust. Ähm, kõigepealt tuleb kord maielu Euroopas, aga et siis võib-olla ka teised riigid ühinevad samaga. kolmandate riikide küsimus on väga tähtis ning kindlasti ei tohi ka äh, seda tähelepanuta jätta, et Euroopas tekivad uued klastrid, mis valitsevad fonde ja äh, äh, ministrid peavad selle peale mõtlema, nemad on võib-olla reguleerijatel liiga lähedal seisvad. võib-olla on vaja kõiki neid äh, aspekte paremini määratleda, Jean-Paul, sa juba ütlesid, et sa kavatsed sellega tegeleda ja ma olen sinuga täiesti nõus. nüüd härra Klints mainis ka siin proportsionaalsuse küsimust. meie oleme juba Solvency kahega seda arutanud ja me rääkisime künnistest ja ei saa defineerida proportsionaalsust, sest komisjon ei ole suutnud veel proportsionaalsuse korralikku mõistet välja pakkuda. nii et meie asi on nüüd tõesti leiutada võib-olla see mõiste, astuda sammuke tagasi, võtta aeg maha ja mõelda selle peale, mida me, mis siis see proportsionaalsus on. sest eriti Eurofondi direktiivi puhul ja teiste direktiivi puhul on see osutunud komistuskiviks. nii et ärgem alustagem poleemikat selle üle, mis asi proportsionaalsus on, võib-olla me peame eh, kõigepealt kvantitatiivsed aspektid paika saama, mõtlema, kuhu me tahame edasi liikuda kõigepealt. nii et ka siin peame olema järjekindlad. nüüd riskikapital. Eh, see on midagi, mis kuuldub selle direktiivi kohaldusalasse juba eh, kavakindlalt ja võib-olla mõned institutsioonid juba, kes rahastavad riskikapitaliga tegelevad, oleks huvitatud, nii et võib-olla me peame mõtlema, millised tagajärjed on nendele kõigel sellel. võib-olla tasub selle peale mõelda ja kaaluda, kas komisjon äkki ikkagi leiab, et ühe mõõdupuuga ei saa kõike mõõta. kohaldusala on väga lai, siin on väga palju fonde, mis sellega on hõlmatud ja tähtis on, et me ei, potentsiaalselt ei kahjustaks kedagi ja võib-olla riskikapital on ainult potentsiaalne mootor, mis meil Lissaboni eesmärke aitab saavutada nii et mõttevahetus saab olema väga huvitav, seisukohad äh, on väga lahknevad aga loodetavasti ma ei ole mm, väga eh, selline kihelkondlik, ei mõtle ainult oma mm, mätta otsast. et me kõik suudame tõesti kokku leppida lõppkokkuvõttes korraliku määruse üle. Uh, järgmine eh, Danute, palun. ma tänan, proua esimees. nüüd depoo pangad direktiivis on ette nähtud, et seatakse rohkem kitsendusi alternatiivsete investeerimisfondide eh, depoopankadele kui eurofondide depoopankadele. me peame kaaluma, kas ikka on õigustatud. teiseks, direktiiv näeb ette sõltumatu hinna eksperdi funktsiooni eh, alternatiivsete investeerimiste puhul ja see peab olema välis äh, Äh, asutus, üksus, aga Eurofondi direktiivis sellist nõuet ei ole. ja kui me nüüd mõtleme järelevalveasutuse äh, äh, mandaadi peale, me peame vaatama kõigepealt seda, mis toimub finantsturgudel, enne kui me selle ära otsustame. ja siin on raportöör välja pakkunud, et määratlusi laiendada, kontseptsioone laiendada, ma olen sellega päri ja mis puudutab Lamfalussi protseduuri, ma olen nõus raportööriga selles, et et mõned teise tasandi määrused eh, tuleks sõnastada laiemalt kui eh, esimesel tasandil ja peaksid olema mm, koosotsustusmenetluse objektiks ja mitte komitoloogia menetluse objektiks. ma tänan. järgmine on Catherine Steeler. ma tänan. Styler, mitte Steeler ma tahaksin tänada raportööri ja eelkõnelejaid. ma arvan, et töödokument on tõesti hea algus. üks küsimus, mille mina tahtsin tõstatada, on veel tõstatamata ja see puudutab eh, investeerimistruste. ma kardan, et eh, siin eelmine kord tõlgendati, tõlgiti see investeerimispangaks ja mitte eh, trustideks Eh, investeerimistrustid, kes tegelikult on nüüd süütud ohvrid selle direktiivi puhul. Need eh, trustid, eriti Šotimaal, on juba üheksateistkümnenda sajandi lõpust olemas olnud ja väga tähtis, kui me arutame eh, seda direktiivi, siis meil ei jää tähelepanu alt välja, mis siin siis kaalul on. ja probleem on sellest, et see, kuidas see tekst on praegu sõnastatud, ei lähe kokku praeguse valitsemisstruktuuridega, mida kasutatakse sellisel investeerimistrustides meil. ja neid struktuure juhivad, neil on juba konsolideeritud äh, e bilansid ja neil on aruandekohustus ja nii edasi. kui me räägime proportsionaalsusest, siis me peame ka tagama, et me ähm, lapsukest koos vanniveega välja ei viska ning me peame vaatama, milliseid mudeleid kasutatakse ja mõned neist on väga head valitsemise eh, näited ning tähtis on ka loomulikult mõelda selle peale, et vältida süsteemset riski, aga samas, samas peab mõtlema ka selle peale, et häid valitsemistavasid, mis on, ka kuidagimoodi ei kahjustataks. nii et ma arvan, et asjad tuleb siin mm, õigesti korraldada ja härra Skinner juba ütles sellele ma tahtsin trustidele just tähelepanu juhtida, kuna eelmine kord arvati, et tegemist on investeerimispankadega, millest ma räägin, aga investeerimistrust on väga spetsiifiline eh, üksus ja on alati väga häid valitsemistavasid kohaldanud. ma tänan. Eh, tahtsite hiljem sõna võtta, Robert, või kuidas? ma just saabusin, ma annan nüüd võimaluse endale kõigepealt kuulata ja siis võtan sõna kindlasti tahan seda pärast teha. Äh, ma palun veel ühte raportööri, kes äsja saabus, mm, sõna võtta. ma vabandan, et me oleme äh, ajakavaga ettepoole äh, rutanud, aga paraku see ajakava oli ainult orienteeruv. ja eelmised küsimused lõppesid varem. Haaglund, palun. Tack fru ordförande. Jag måste säga då jag under våren tänan. tuleb öelda, et äh, eelmisel asja aastal juba oli märgata, kuivõrd problemaatiline see küsimus on, tutvusin teemaga ja meie aruteludega. loomulikult on olemas poliitiline surve, Prantsusmaa ja teised liikmesriigid äh, soovivad äh, reegleid kiiresti paika panna, nii et äh, riskid enam ei korduks, mis tingisid praeguse majanduse finantsolukorra. oma varasematel ametikohtadel olen tegelenud ka siseriiklike reeglitega ja mind üllatab, et me siin kõike niimoodi kiiresti ülejala teeme. sellepärast, et me peaksime asjad põhjalikult läbi arutama, enne kui niimoodi ette rutates midagi seeme. toetan kolleeg Kamali ja teisi, kes sõna võtsid ja omalt poolt lisaksin järgmist protektsionismi osakaal selles dokumendis äh, on suhteliselt äh, ideoloogiline. me ei olegi sellist protektsionismi Euroopas varem täheldanud. uskumatu on, et Euroopa Komisjon on sellise dokumendiga üldse välja tulnud. kas te tõesti arvate, et äh, selline protektsionism on meile, eurooplastele kasulik? kindlasti mitte ei ole seda on nüüd esitletud äh, nii ja naa, aga igal juhul ähm, on siin tegemist tõesti etteruttava asjade paikapanekuga ning see protektsionism on väga ideoloogiline ja kes lõpuks äh, maksab äh, siis lõivu, investeerijad loomulikult. näiteks äh, meie tulevased pensionärid ja siis see ühe mõõdupuuga mõõtmine, nagu öeldud, see ei toimi kohe mitte. me ei äh, peaks siin kõike äh, tõesti äh, niimoodi ühe mm, ülbaliselt ühte patta panema. riskid on ju siiski erinevad kui me soovime riski hajutada, siis me ei saa ju võtta vastu selliseid reegleid, mis riski hoopiski kokku kuhjavad. oluline oleks äh, sisse viia parendusi, aga praegused ettepanekud tekitavad hoopiski rahutust siin finantskriisi ajal ning rahutused äh, varjutavad, mitte ei paranda turu toimimist, nii et selline turu reguleerimine endaga midagi head kaasa ei too. ja tahaksin meenutada teile, et äh, hoolimata kõikidest püüdlustest dereguleerida, tuleks siiski jõuda järeldusele, et äh, me paneksime paika sellise regulatsiooni, et põhjustaja maksab ka kaasnenud äh, kahjud ja kulud. tänan uh, uh,. palun. köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni Gozes úrnak a raport. tänan. sooviksin samuti tänada härra Koset raportööri selle dokumendi eest, see on hea lähtepunkt, tahaksin tähelepanu juhtida kahele aspektile, defitsiidile, puudusele, mis äh, minu arvates on dokumendist puudu, aga mis peaksid seal sisalduma. esiteks, erinevaid äh, fonditüüpe ei kirjeldata, öeldakse, et nad on lihtsalt mitte usage'i fondid ja konkurentsitingimusi nende jaoks paika ei panda. see toob kaasa selle, et äh, osad liikmesriigid satuvad äh, kehvemasse olukorda, sellepärast et on olemas liikmesriike, kus äh, fonde reguleeritakse juba rangemalt ning ettevõtted lihtsalt kolivad nendest ettevõtetest ära ja otsivad omale koha kus tingimused nii rangid ei ole. meie soovime aga samasid tingimusi ja samasi võimalusi igal pool, et vältida arbitraaži. ja teiseks, mina olen arvamusel, et see direktiiv ei äh, takista investeerimist äh, alternatiivsetesse investeerimisfondidesse, minnakse mööda USITS-i konstruktsioonidest ja erainvestorid põhimõtteliselt võtavad väga suuri riske. oluline oleks äh, neid äh, riske vältida ja need süsteemist kõrvaldada, tänan. Karin Wortmann-Kool. Karin Wortmann-Kool. Eh, ma tänan, proua esimees. ka mina tahan tänada raportööri töödokumendi eest ma lugesin selle läbi, aga ma paraku ei kuulnud eh, tutvustust, sest ma saabusin liiga hilja. kui me vaatame, kuhu me oma aruteludes oleme välja jõudnud, siis torkab mulle silma, et Euroopa Komisjon, kes ta tihtipeale kritiseeritakse, et ta on liiga aeglane äh, õigusloome ettepanekut tegema, nüüd on kriitika alla sattunud, ta liiga kiiresti tegutseb. ma arvan, et lihtne on seda direktiivi eelnõu kritiseerida ja minulgi on punkte, mida ma kritiseeriksin, aga ma tõesti loodan, et me kõik äh, suhtume sellesse konstruktiivselt ja mõtleme selle peale, kuidas eelnõu paremaks muuta sest. sest sajaprotsendiliselt on minule küll selge, et see põhimõte, et meil on vaja riskikapitalifondid reguleerida ja meil on vaja sellist regulatsiooni, mis läheb kaugemale eh, praegusest. Eh, ja kui me ainult ühtesid fonde hakkame eh, reguleerima, siis lihtsalt leitakse teistsugused võimalused. kõige tähtsam, mida ma tahtsin on küsimustes, ma tahaksin saada informatsiooni rohkem selle kohta, milline on eh, meie muudatuste mõju. ja kõigepealt eh, tahaksin tulla direktiivi kohaldusala juurde. tihtipeale me kuuleme, et on hea välja jätta need fondid, mis ainult liikmesriikide siseselt tegutsevad, aga millised oleksid sellise sammu tagajärjed. see kõlab küll hästi, aga mida see tegelikult kaasa toob? kuidas see mõjutab neid eesmärke, mida me tahame direktiiviga saavutada? teiseks, kui me räägime kolmandatest riikidest ja sellest siin ka juba raportöör oma töödokumendis räägib, et kuidas siin talitada, mida komisjon arvab? kui me piirame seda direktiivi ainult nendele fondidele ja valitsejatele, kes eh, asuvad Euroopas. millised tagajärjed sellel on, see küll kõlab hästi, aga millised on tagajärjed? ja kolmandaks, eh, dokument väga õigesti viitab teistele määrustele, MIFID direktiivile, Eurofondi direktiivile, sellele, et on vaja eh, ka kinni pidada nendest tekstidest, nendes direktiivides, aga ma arvan, me peaksime siiski astuma sammukese edasi. fondi valitsejad, kes on juba palju ära teinud selleks, et saada Eurofondi passi ja vastata Eurofondi nõudmistele, kas nad nüüd tõesti peavad kogu menetluse uuesti algusest peale läbi tegema või saab nende puhul kohaldada teatud kiirendatud menetlust? et nad ei pea nullist alustama, et selle direktiivi tingimusi täita. ja veel üks aspekt see puudutab kõiki neid kohustusi ja koormaid, mis me sektorile kaela paneme. ma arvan, et väga tähtis oleks, et meie sammud oleksid proportsionaalsed ning võtaks arvesse ka informeerimise kohustust. proua esimees, on selge, et meil on vaja väga palju muuta teksti muudatusettepanekutega ja ma palun, et Euroopa Komisjon vastaks minu esitatud küsimustele. ja veel üks asi, ma lugesin ajalehest, et Rootsi eesistuja teeb ettepaneku äh, muuta seda ettepanekut äh, nõukogus ja üsna kaugele äh, minevad on need muudatusettepanekud, mis Rootsi välja pakub. tahaks ka selle kohta lähemalt kuulda. ja ma tahaks, et me arutaksime seda eesistujaga koos siin meie kojas, sest võimalikult kiiresti on meil vaja edasi töötada, et see võimalikult kiiresti direktiivi eesmärgid saaksid realiseeruda. Uh, aitäh ja Alin McCarthy, palun aitäh, proua esinaine. ka mina pean vabandama, et ma jäin raportööri ettekandest ilma, kuna ma olin õiguskomisjonis, aga kas te kuulete mind? minu meelest on igati positiivne see, et kõik on nõus sellega, et mis puudutab neid alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid, siis äh, me ei saa lähtuda tavareeglitest, juba G kahekümne kohtumisel jäi see mõte kõlama, selge on see, et tuleb panna paika mingisugune regulatsioon, mis äh, käsitleks neid fonde, paljud ütlevad, et sellised fondid ei põhjustanud kriise, aga selge on see, et meil ei saa olla selliseid regulatsioonivabu tsoone. küsimus on selles nüüd äh, mitte kas reguleerida, vaid kuidas reguleerida nende fondide tegevust mõneti on kahetsusväärne see, et riskifondide valitsejad, kes ilmselt viimase viie aasta jooksul on arutanud seda, kas on tarvis reguleerida seda valdkonda, ei ole võtnud omaks proaktiivset lähenemist, ei ole omalt poolt välja pakkunud mingeid reegleid selleks, kuidas reguleerida nende tegevust. Nemad on ju need, kes kõige paremini teavad, kuidas nad oma tegevust ellu viivad ja, ja kuidas, millised on olulised aspektid ma tänan äh, härra raportööri, ma olen ka varem õiguskomisjonis temaga koostööd teinud, ma tean, et ta on väga suurte kogemustega liige ja tean ka, et ta on igati kompromissialdis ja kindlasti soovib jõuda kokkuleppeni. mul on praegu päris mitu küsimust, minule valmistab muret selle määruse reguleerimise ala. küsimus ei ole mitte selles, kas me peame reguleerima äh, neid börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde, aga küsimus selles, et kui me reguleerime neid niivõrd laiaulatuslikult, siis võib-olla oleks kuidagi tõhusamalt ja kitsamalt võimalik ikkagi neid reegleid paika panna. kui me paneme liialt laia reguleerimisala paika, siis lõpuks me reguleerime midagi, mida ei ole tarvis reguleerida või me lihtsalt ei saa tõhusat tulemit. ja ma arvan, see reguleerimis- või kohaldamise ala on asi, mida tuleb veel läbi arutada ja kui meil on selline liialt lai kohaldamise ala, siis on väga raske sellega reguleerida väga konkreetseid, kitsalt piiritletud riske. mul on ka mõned küsimused, mis puudutavad finantsvõimendust. ma saan aru, et eelnõu tõesti aitab vähendada sarnaseid ohte finantssüsteemis tulevikus, aga taaskord mulle tundub, et alternatiivsete investeerimisfondide finantsvõimendust Euroopas on liialt hajusalt määratletud, sest et ka siseriiklikele seadusloojatele antakse teatud finantsvõimendus eh, kehtestada mingitel erandlikel asjaoludel omad reeglid ja mida tähendavad need erandlikud asjaolud, kas see tuleb ära defineerida? ma olen oma seadusandjatega seda asja käsitlenud, nad ju teavad, kuidas asjad toimivad, ja et nad iga päev näevad neid ohte. küsimus ongi selles, kas võib-olla tõesti siseriiklikule seadusandjale tuleb ka anda väga konkreetsed õigused, konkreetne pädevus teatud olukorras reageerida. ma, ma ei tea, milline on vastus sellele küsimusele, aga mulle tundub, et ei ole väga õige panna paika mingid väga otsekohesed konkreetsed reeglid, mis lõppkokkuvõttes võib-olla ei toimi. mul on väga hea meel selle üle, et raportöör on äh, kaalunud seda, milline oleks järelevalveametnike kohane pädevus. selge on see, et tuleb vaadata, kuidas kõik need suhted omavahel kombineeritakse praktikas, mulle sobib ka see aruandekohustuse viide, selge on see, et taaskord tuleb tagada tasakaal, mingi aruandekohustus peab olemas olema, aga ei maksa ka üle pingutada sest et kui me pingutame üle ja aruandekohustuse koorma liiga suureks muudame, siis on võimalik, et need peamised ohud jäävad hoopis kahe silma vahele, sest et me esitame aruanded igasuguste pisiasjade kohta ja need põhiprobleemid jäävad hoopis kahe silma vahele, nii et siin on ka tarvis tasakaalu samuti meeldib mulle see, et ähm, härra Kooses on vaadanud, kuidas see on kooskõlas teiste määrustega, meil on MIFID-i, UCITS-i erinevad äh, teised õigusinstrumendid, selge on see, et tuleb vaadata, kuidas need määrused üheskoos toimima hakkavad. ja kas nad tagavad sünergia selleks, et viia õiglase finantsregulatsioonini. samuti on oluline see, et meie esimees on võtnud raportööriga selle otsuse vastu, et meil oleks ka oma äh, mõjuaruanne või mõju hindamise aruanne selles osas, sest et me ei soovi ju näha soovimatuid tagajärgi, mis on lõpuks vastuolus sellega, mis oli meie esialgne eesmärk, sest meie eesmärk on ju vähendada süsteemseid ohte ja muuta see süsteem usaldusväärsemaks investorite jaoks. saan aru, et raportööril on veel mitmed ülesanded ees, aga ma usun raportööri, aitäh! suur tänu ja järgmine sõna saab sõna härra Garcia Magalo kõigepealt hoiatan juba nõukogu ette, et kui me oleme oma aruteluga lõpetanud, enne kui anname uuesti sõna raportöörile ja anname võimaluse ka komisjonil midagi öelda, küsin, kas nõukogu tahab omalt poolt täiendada? aitäh, esinaine. kahjuks ei olnud ka mina siin härra Kosuse tutvustava ettekande ajal, aga ma arvan, et see oli kindlasti huvitav. üldjoontes olen täiesti teadlik sellest, et äh, me peame suurendama ühenduse regulatsiooni baasi. me peame tagama selle, et oleks hõlmatud erinevad fondid mis äh, on äh, senimaani toiminud suhteliselt äh, vabalt ja reguleerimata, selge on see, et regulatsioon tuleb paika panna võimalikult kiiresti. tegemist on väga keerulise teemavaldkonnaga teiseks tuleb koostada mingisugused kriteeriumid, tuleb vaadata, kus on kattuvust erinevate valdkondade vahel. samuti olen nõus sellega, mis puudutab direktiivi eesmärke ja nende määratlemist. ma saan aru, et määrus sätestab ära selle, et AIF-id on selliseks gene-, nagu selline geneeriline kontseptsioon, see hõlmab erinevaid fonde, aga sõltumata sellest, millise alternatiivse investeerimisfondiga on tegemist, sõltumata nende eripäradest, äh, tuleb lähtuda ühtsetest reeglitest. mulle valmistavad eriti muret sellised fondid, millel pole sugugi selliseid eesmärke, mis on direktiivis kirja pandud. siinkohal ma pean silmas teatud kapitalifonde, kus need ohud on hoopis erinevad nendest ohtudest, mis äh, on meil olemas äh, kapitali investeerimisfondides ja selge on see, et neid tuleb eraldi reguleerida loomulikult mitmed teised direktiivid käsitlevad ka neid küsimusi, mis puudutab läbipaistvust, siis ähm, kapitali investeerimise fondide puhul on teatud eeltingimused paigas. ka selles osas, mis puudutab depoopanku see, mis puudutab reeglite kohaldamist. samuti mainitakse siin ära vajadust selle järele, et paika panna teatud nõuded näiteks fondidele, mis pärinevad kolmandatest riikidest, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu ja nüüd ülemineku küsimused. ja põhimõtteliselt me saadame välja väga lihtsa sõnumi me peame panema paika õigusnormid, mis hõlmavad kõiki erinevaid fonditüüpe Need kõik käivad põhimõtteliselt, äh, kuuluvad samasse gruppi, kuigi nad äh, kõik omavad eripärasid. selge on see, et me peame pidama kinni oma ajalisest raamistikust ja lähtuma sellest, mida härra Kuuses välja pakub uh,. Robert Goebbels. aitäh ja Robert Goebbels, palun. Toen kwam um, ehm, Aline uh, mon collègue euh, Gassamagalo, j'ai raté le début. nagu Arlene, nii ka mina jäin raportööri tutvustavast ettekandest ilma, sest ma saabusin hiljem, aga ma olen siin ülejäänud arutelu kuulanud ja nüüd tutvustaksin teile oma seisukohta. nüüd juba umbes kümme aastat olen ma kuulunud sellesse komisjoni ja ma ei ole kunagi näinud, kuidas üks komisjoni ettepanek toob kaasa nii palju lobitööd või huviesinduse tegevusi. siin on meil hunnik pabereid, mitmed inimesed on võtnud minuga ühendust ja on öelnud, et jah, nad on nõus selle dokumendi eelnõuga, aga seal on alati aga. ja see aga põhimõtteliselt viib lõpuks selleni, et tundub, et nad ei taha üldse sellist dokumenti näha komisjon oma eelnõuga tahab reguleerida igasuguseid erinevat tüüpi fonde ja see omakorda tekitab erinevaid probleeme. mulle teeb muret see, et kõik ütlevad, et meie olukord on teiste omast palju erinev, aga samas me tahame ikkagi võrdseid võimalusi võrreldes teiste fondidega, nii et kõik on justkui erinevad kõigis, kui tahavad, et neil oleks võrdsed võimalused ja selge on see, et see saab olema keeruline. no meil on olemas komisjoni ettepanekud, pöördusime Charlie McGreevy poole, et ta moodustaks või koostaks sellise eelnõu, McGreevy kogu aeg ütles, et ei, et ikka eneseregulatsioon on ainus õige moodus. nüüd äh, on meil olemas selline regulatsioon, mis võib-olla läheb hoopiski liiga kaugele mõnes valdkonnas, aga meie ülesanne ongi viia sisse muudatused, parandada seda, me oleme me ju ka seadusandjad koos nõukoguga. komisjon on teinud oma ettepaneku ja parlament ja nõukogu on siis need, kes lõpliku otsuse langetavad. ehk et me peame lihtsalt oma tööülesandeid täitma. üks kolleeg juba enne ütles, et turul on kõlamas äh, turul on kuulda murenoote selle teema osas. ma võin teile öelda, et inimesed on veelgi enam, tavainimesed on veelgi enam mures. Nemad on ju näinud sellise spekulatiivse tegevuse tulemusi, see on mõjutanud nende sissetulekut, nende elatusstandardit seega ma arvan, et meie eesmärk peaks olema see, et need tavainimesed, kes ei saa midagi aru finantsturgude toimimisest, peaksid olema ikkagi kaitstud ma leian, et me peame võimalikult head tööd tegema selles küsimuses. üks kolleeg ütles juba enne, et me peaksime käsitlema ainult neid, kes on süüdi. ma ei saa päris hästi aru, mida ta selles osas mõtles, see tähendab seda, et keegi on juba ilmselt süüdi tunnistatud või aga selle, selleks, et kedagi süüdi tunnistada, on tarvis paika panna reeglid, mille kohaselt määratled ära, kas keegi on milleski süüdi või mitte. sest alles siis on võimalik karistada neid, kes reegleid rikuvad. eelmise aasta seitsmendal novembril ja kriisi alguses seal kuskil riigipead võtsid vastu sellise seisukoha, et ükski finantsinstitutsioon, ükski turuosa, ükski jurisdiktsioon ei tohiks pääseda regulatsioonist ja järelevalvest. see tähendab seda, et kõik finantsasutused, mis omavad äh, tähtsust, nagu muuhulgas ka need finantsvõimenduse fondid peavad alluma reeglitele või peavad alluma vähemalt mingisugusele järelevalvele, sõltumata sellest, millisel territooriumil nad oma teenuseid osutavad. ma igati tervitan sellist ettepanekut. ja siis taaskord riigipead ütlesid veel seda ka, et finantstehingute läbipaistvust tuleb tagada sellise infosüsteemi kaudu, mis oleks täiuslik see oleks täielik ja mis aitab tagada selle, et et ei ole selliseid finantstoiminguid, mis, mille osas ei ole aru, ei eksisteeri aruandluskohustust. ma arvan, et see on päris hea mõte ja sellest tuleb ka kinni pidada. me peame lähemalt uurima kogu seda finantsvõimenduse teemat. minu ees on üks Christian Loier artikkel ta on Bank of France'i juhataja ja ta on toonud väga hea näite selle kohta, kuidas finantsvõimendus võib toimida väga erinevatel tasemetel, näiteks just tuletisfondide puhul ja ma nüüd äh, tutvustan teile seda tema toodud näidet. ta kasutas näitena sellist fondi, mis, äh, mis, äh, mille kogu kapitalimaht oli kolmsada mis omakorda investeeritakse ühte fondi. ja sellele kolmesajale ta teenib lisa kolmsada. nüüd on kapitali mahuks juba kuussada ja siis omakorda need, see kuussada investeeritakse erinevatesse võlakirjadesse ja finantsvõimendus siinkohal on kümnekordne, kümme. mis tähendab seda, et kokku on see fond, selle fondi varade maht kuus tuhat juba, kusjuures esialgseks äh, kapitalimahuks oli kõigest äh, sada kuu lisand, lisandus hiljem kakssada, millesse juba kolmsada ja nii edasi, nii et lõpuks oleme siis äh, kuuekümnekordistanud esialgse kapitali ja ta viitaski sellele, et juba kaheprotsendiline muutus kapitali mahus on piisav selleks, et pöörata kõik pea peale minu meelest on see hea näide, mis aitab seletada neid probleeme, millega me oleme pidanud kokku puutuma. ja tegelikult äh, pikaajaline kapitali haldamise fond, üks kuulus fond, mis peaaegu läks pankrotti ja mille päästis New Yorgi keskpank, seesama fond, äh, seda abistasid ka mõned teised suured pangad ja lõpuks oli aastal äh, sada, sada kaheksakümmend protsenti suutnud äh, suurendada oma kapitalimahtu. ma arvan, et äh, me peame kuidagi süsteemi piiritlema, sest muidu läheb jälle asi kontrolli alt välja. proua Sönborn, palun. tänan härra esimees ja vabandan, et ma ei saanud äh, härra Kosesi sissejuhatust kuulata, olin liiklusummikus. tahaksin tõstatada omalt poolt mõningad äh, küsimused ja ma vabandan, kui raport nendele juba tähelepanu pööras. väga oluline on minu arvates äh, riski hindamine, millest me rääkisime ka eri, eelneval komisjoni koosolekul, kui kaugele me oleme sellega äh, jõudnud? millal me räägime sellega seotud kohaldamisalast? edasi. riskikapital, selle küsimuse tõstatas juba ka Peter Skinner, mu kolleeg Ühendkuningriigist. viidates erinevatele raportitele on väga oluline tähelepanu pöörata ajaloolistele dokumentidele, aga ma olen nõus sellega, et Peter Skinneri riskikapitali teemaline raport aastast kaks tuhat kolm on väga oluline. Euroopa Liidus on riskikapitali kasutamine ettevõtete jaoks väga piiratud ja praeguses olukorras, kus on raske laenu saada, on paljud ettevõtjad mures sellega, et näiteks potentsiaalsed äh, USA riskiinvestorid ei saa investeerida ja ettevõtted lihtsalt lähevad pankrotti. ja tahaksin rääkida ka selles dokumendis sisalduvast turunduse komponendist. see läheb kaugemale algsest sõnastusest. tahaksin siinkohal toonitada, et äh, private placement režiim võiks jätkuda, kui äh, fondid äh, soovivad saada tunnustust teistes riikides, näiteks USA-s, siis neil peaks olema võimalik turustada oma fonde private placement režiimist lähtuvalt ja siin räägitakse päris palju finantsvõimendusest, on mitmesuguseid definitsioone selle kohta ja mina tahaksin öelda, et see finantsvõimendus, mida riskifondid kasutavad äh,, ei põhine nende enda krediidil ja kapitalinõuete direktiivi kaudu me saame juba kontrollida nende finantsvõimendust, äh, kasutatakse metoodikat, mis erineb teistest fondidest ja kui lähtuda äh, prime broker põhimõttest, kelleks on enamasti suured pangad, siis on võimalik piiritleda nende institutsioonide arvu, kes saavad finantsvõimendust kasutada ja me võime seda teemat äh, panna paika kapitalinõuete direktiivis prime brokeri mõiste all edasi, ettepanekud komisjonile, meil peab olema tõesti äh, võrdne tegutsemisvõimalus kõigile, aga praegu võivad äh, rakenduda erinevad kriteeriumid. paljud Euroopa pangad äh, on oma bilanssi juba kaasanud erainvesteerimisfondid ja riskikapitalid meil tuleb kindlasti tagada, et kõikidel äh, turul tegutsejatel oleksid võrdsed tegutsemisvõimalused, ükskõik kas nad on eraldiseisvad fondid või mitme. nüüd soovimatutest mõjudest. mina olen pärit Walesist, see on äh, väike piirkond äh, Euroopa mõistes, meil on ettevõte, mis haldab tõukefondide raha Walesis ja nad on hallanud ka Jeremy fondi, mis äh, tegeleb VKE-de rahastamisega ja nüüd äh, AIFM-i definitsioon näeb ette, et tegemist on äh, dereguleeritud AIFM-iga, see toob kaasa suuri kulusid ähm, sellele fondile, saab kõik pea peale, nii et meil tuleb väga hoolikalt äh, jälgida seda, milline on direktiivi kohaldamise ala ja me ei tohiks süsteemseid riske küll kuidagi lasta Euroopa Liidu tasemel mujal üle kanda. järgmisena Olle Schmidt, palun. tänan, proua esinejana vabandust, äh, lend mul hilines ja härra Kosesi sissejuhatust ma ei saanud kuulata. aga varasemast oleme kursis sellega, mida ta võis öelda. kui keegi üldse siin komisjonis selle teemaga edu saavutab, siis teie, sest te olete pragmaatiline ja ehk suudate meid äh, kõiki ühendada. me peame aru saama sellest, et me räägime siin äh, globaalse tasandi majandusest. osad ütlevad, et äh, selline globaalne tasand pole hea, aga minu arvates on see tõesti väga suureks eduks, kui vaadata seda, mis toimub maailmas. nüüd me räägime äh, regulatsioonist, mitmesugustest finantsvahenditest, siis äh, osad äh, ütlevad, et äh, meil ei oleks vaja seda globaalset lähenemist, härra Goebbels võib-olla arvaks nii, aga ma usun siiski, et nad oma seisukohale pikaks ajaks ei jää. kas meil on ähm, regulatsiooni vaja? Teid ei üllata see, et ma ei ole otseselt reguleerimise fänn ma ei ole arvamusel, et me peaksime olema niivõrd äh, proaktiivsed. Äh, härra Kõiveltsil on õigus selles osas, et me McRivilt nõudsime üht-teist, aga ta ei ähm, pakkunud midagi välja, me nüüd küll otseselt ei ahistanud teda, aga siiski oli tegemist poliitiliselt terava küsimusega. armsad sõbrad, võib-olla te tõesti saite mida te tahtsite, te avaldasite niivõrd tugevalt äh, survet ja te ei nõudnud äh, asju õigel ajal, alles paar nädalat enne valimisi. ja ma usun, et äh, siin komisjonis oleme me vastutavad parema regulatsiooni eest ja see töö seisab meil ees nüüd järgmisel paaril kuul meil on Jusits äh, kaks ja kolm, härra Klints vastutab nüüd Jusits nelja eest. meil on olnud äh, pidev dialoog äh, sel teemal teiste institutsioonidega, te võib-olla ütlete, et olete eksperdid riskifondide ja erainvesteerimisfondide alal, mina ei ole, kuulan siin liikmesriikide, Euroopa tasandi ja maailma tasandi argumente austatud härra Goebbels, sõber ja kolleeg, on väga hea, et ähm, dokumendid muudkui kuhjuvad. parlament on ju avatud, meil on siin avatud uste päevad äh, sel nädalal. me peamegi koguma arvamusi ja siis me töötame välja parema seadusandluse. ma ei tea, mida komisjon äh, täpselt teeb, aga ma tean, mida meie peame tegema ja meie töö on äh, ülimalt tähtis. ma eeldan, et äh, härra Koses ja variraportöörid kaasavad ka meid, ülejäänusid, töödesse, nii nagu Solvency kahe raames. korralik äh, regulatsioon on ääretult oluline. võiksin tuua näiteid oma riigist, aga te niikuinii ei kuulaks nii et ma tõesti väga loodan ja panen teile kõigile südamele, et kõik ähm, osapooled, riik, pensionärid, et kõik äh, saaksid oma arvamuse välja öeldud. ja proua esinaine, mul on natukene nüüd äh, probleeme seoses selle ajaplaaniga, demokraatia peaks olema tõhus ja avatud, aga need triloogid maikuus, äh, mulle need nagu väga ei meeldi. triloogid on minu arvates anomaalia. ja kas see teine lugemine, kas see oleks siis nii halb mõte või minu arvates oleks see palju avatum? siis me saaksime paar kuud lisaaega juurde usutakse, et äh, kui kiirustada, et siis kõik on äh, parem ja kodanikud on rõõmsamad, no ma ei tea. nüüd ähm, valimised on ju läbi, vähemalt meie jaoks siin Euroopa Parlamendis ja me peaksime keskenduma tõesti ähm, mõistlikule seadusloomele, mitte muudkui kiirustama. ja kolleeg äh, Koses, ma loodan teile, ma väga loodan, et te kuulate meie argumente, olgugi et ma olen väikese Skandinaavia riigi esindaja. me oleme sotsiaaldemokraatlike juurtega riik, praegusel hetkel on meil küll ähm, valitsus teistsugune. Äh, aga meil on tõesti äh, vaja uusi vahendeid äh, finantsmaastikul, et Äh, tagada kapitalivood Euroopas, me ei tohiks piirata investeeringuid ja me ei tohi lubada protektsionismi, ma loodan, et te saate sellest aru. tänan, härra Schmidt, härra Ford. ma tänan ja veel kord ma vabandan selle eest, et ei olnud kohe mõttevahetuse alguses siin kohal täna hommikul lennujaamas olid suured hilinemised. ja samas me teame, et see meie mõttevahetus siin on ülimalt aktuaalne, ma tahtnuks olla kohe alguses kohal selle juures. proua eesistuja, mul on suur heameel, et te sellele mõttevahetusele lisaaega andsite. kahju ainult, et kõik ei saanud kohe alguses selle juures olla ma tervitan seda töödokumenti, ma arvan, et te olete tublisti edasi liikunud ja ma tänan raportööri selle eest. Te olete juhtinud tähelepanu mitmetele probleemidele, üksikasjadele, mida me eelmine kord juba arutasime ja ma tõesti tervitan seda, et meil saab olema ka kuulamine. ülimalt tähtis on see, et me kuulame ära need inimesed, keda see mõjutama hakkab ja tagame, et kui me õigusakti vastu võtame, siis me ka mõistame, millised tagajärjed sellel õigusaktil on. ja vaja on võimalikult palju ära kuulda kõik osalised eh, selle koha pealt, millised võivad olla need soovimatud tagajärjed. ja ma ei tea, kas meil õnnestub kuulda, kuulata ära piisavalt majandustegelasi ja finantssektori osalisi, eh, et eh, sellest kõigest järeldused teha. ma tervitan ka mõjude analüüsi. ma tean ka, millised mm, kohaldusala küsimus sellega seonduvad, mõned juhtisid sellele tähelepanu. nüüd mõned probleemid, mis on veel käsitlemata põhjalikult selles töödokumendis. möödunud kord teile võib-olla meenub, ma rääkisin, millist mõju see kõik avaldab eh, kõrget tehnoloogia innovaatilistele ettevõtetele, need, keda me Lissaboni strateegiaga tahame edendada, eh, kui me tahame teadmuspõhist majandust tulevikus kujundada. ja pärast kohtumist ma ko rääkisin ühe mehega, kes just selles valdkonnas tegeleb juba kaksteist aastat ja juba kuulub talle kahe Euroopa Liidu suurim tarkvarafirma, ta on maailma eh, liidriks tarkvara tehnoloogia vallas ja seda kõike ainult kaheteist aastaga ja tema, kes ta asutas selle ettevõtte, rääkis sellest, kui raske on juba praegu riskikapitalile ligi pääseda. Euroopas on see raske võrreldes USA-ga ja tema on see, kes tahab just edendada Euroopas teadmuspõhilisi ettevõtteid. nii et kõigel sellel, mida me siin teeme, võivad olla eba soovitavad mõjud äh, nendele ettevõtetele, keda me tahame edendada. ja hommikul ma saatsin välja dokumendi, kus ma selgitasin täpselt, millised meie kapitalinõuded äh, selles direktiivis äh, kaasa toovad väikestele riskikapitali ettevõtetele, kes tahavad selliseid väikeseid riskantseid ettevõtteid asutada. nii et see on üks näide ja ma esi-, annan selle dokumendi, mille ma koostasin ka raportöörile igatahes ma tervitan seda töödokumenti ja vaatamata sellele meil on natuke lisaaega, samas meil on tõesti vaja piisavalt aega, et ka sektoriga asi läbi arutada ning tõesti, asi on seda väärt. triljonid dollarit on siin kõneks, mida hakatakse investeerima meie majandustesse. Um... ma tänan mul on veel seitse sõnasoovi nimekirjas, ma ütlen, kes te olete. ja siis ma pean nimekirja sulgema. Klõnke uh,, äh, Sanchez, Presedo, Mr Fio, Mr Lamberts, Osmo Karas uh,, Udo wants to come. Udo tahab samuti teist korda sõna, see on siis teise lugemise kohta, jah? ja mina ise tahaksin ka paar märkust teha ja siis nõukogu ja komisjon ja pärast jälle raportöörile sõnajärg tagasi. kui nüüd keegi välja jäi, siis palun andke märku. härra Krunker, palun. I can't, I, I, I have, I have big äh, mul on sekretariaadi käekirjaga suuri probleeme. ja, dann vielen Dank ähm, ja zunächst auch. suur tänu kõigepealt äh, suur tänu raportöörile nähtud töö ja vaeva eest. teen lühidalt. tahan tähelepanu juhtida ühele aspektile, mida seni ei ole üldse mainitud. siin on tegemist äh, riskidega, mis on äh, fondide sisesed. meil tuleb tulevikus riske võimalikult palju vältida aga minu arvates tuleks selle teemale tõesti rohkem tähelepanu pöörata. kogudes kapitali, tekib fondide sisene risk. järelevalveametkonnad on ka viidanud sellele, et oluline on kapitaliturge teatud määral uuesti maha rahustada ning äh, võiks ehk sisse viia tehingumaksu. see oleks äh, oluline minule ja minu fraktsioonile, QNGL-ile. me võiksime seda aspekti samuti siin direktiivis, siin raportis käsitleda. me peaksime looma eelduse selleks, et oleks võimalik sisse viia üle-euroopaline tehingumaks täna ma tänan. Sanchez Presedo, palun. Eh, jah, ma tänan. juba on palju sõnavõtte olnud ja pisut raske on midagi uut lisada. ainus asi, mida mina tahtsin öelda, on järgmine. kas eh, eh, et me teame, et hea järelevalve ja hea regulatsioon on see, mis lisab väärtust Äh, alternatiivsete investeerimisfondidele Euroopas turg muutub tugevamaks, kehtestuvad head eeskirjad ja reeglid ka äh, ülemaailmsel tasandil. nii et korralik reguleerimine loomulikult peab olema proportsionaalne, peab kehtestama miinimumstandardid ja normid. tähtis on ka vältida nende normide akumuleeruvat, kuhjuvat mõju. ning kindlasti on vaja läbipaist-, ettevõtlust ja riskide küsimus on samuti äärmiselt oluline. välistegurid on samuti meie jaoks tähtsad. alternatiivsed investeerimisfondid ja riskid ja kõik, kõige sellega seonduvad tegurid, me peaksime kuulma nende kohta rohkem asjaosalistelt endilt, nad peaksid siia meie juurde kohale tulema ja selgitama ning me peame mõtlema ka selle peale, milline mõju saab olema sellel dokumendil kogu majandusele, milline mõju saab sellel olema toiduainete to turule või kütuseturule näiteks. tegelikult sellised alternatiivsed investeerimisfondid seonduvad kõigi majandussektoritega, kõik saavad olema mõjutatud sellest dokumendist. ja kui me räägime välisteguritest, siis meil on tähtis, et nende fondide finantseerimine oleks stabiilne, et nad saaksid stabiilset laenu võtta, tähtis on ka mõelda korralike turutingimuste loomisel ja riskide haldamisele juhtimisele. kui me nüüd koostame nimekirja nendest alternatiivsetest investeerimisfondidest, kes sellise passi peavad omandama, siis me teame, et neil hakkab kohalduma regulatsioon ja järelevalve. ja siin me peame silmas tõesti Euroopa seire järelevalvesüsteemist, mida neile hakatakse kohaldama. tahtsin juhtida tähelepanu nendele aspektidele. Muito obrigado härra Feio. suur tänu. kõigepealt äh, sooviksin õnnitleda Kosesi tehtud töö puhul. ma usun, et äh, antud äh, ajahetkel tuleb rääkida asjadest nii, nagu nad on. arutelu on juba suhteliselt kaugele arenenud ja seetõttu sooviksin tähelepanu juhtida ainult mõningatele väikestele asjadele. meil on vaja reguleerivat raamistikku, mis oleks tasakaalus. me peaksime püüdlema parema reguleerimise poolde. ja teiseks, meil on vaja rahvusvahelist koordineerimist ja kooskõlastamist sellepärast et on olemas äh, väga palju valdkondi, mis on äh, maailmaülesed. ei tohi lubada sellise ohu tekkimist, et äh, tekivad vastuolud Euroopa Liidu ja muu maailma vahel. meil tuleb pöörata tähelepanu konkreetsetele küsimustele, tuleb uurida, kuidas konkreetsed fondid mõjutavad siseturgu. osad fondid on väga olulised ettevõtete likviidsusele ja see teema on väga tähtis ülemaailmse finantskriisi raamistikus, sellest kriisist me ei ole veel ju üle saanud ja me ei tea täpselt, kuhu see kriis meid juhib. härra Garcia Marcaio ütles, et me peaksime samaväärselt kohtlema samaväärselt ja erinevat, erinevalt. see toob meile oma komisjonis kaasa väga palju tööd, tuleb analüüsida erinevate fondide mitmesuguseid aspekte, tuleb uurida alternatiivseid investeerimisstruktuure, omavahendeid, hindamist, ja kindlasti tuleb tagada, et äh, hoiused oleksid kaitstud. oluline on pöörata tähelepanu Euroopa ajaloole selles valdkonnas. meil on mitmesuguseid äh, direktiive, MIFID ja teised äh, finantsturu direktiivid ja tuleb vaadata, kuidas erinevate direktiivide sätted omavahel kokku sobivad ja soovin härra Kosesile kõike head tema tähtsas töös. suur tänu, härra Lambert. ma tänan. mul on paar märkust, kõigepealt riskikapitali kohta tehnoloogia vallas ma olen täiesti nõus sellega, et meie Euroopas ei ole piisavalt äh, investeerinud äh, riskikapitali tehnoloogia vallas. ameeriklased äh, on meid tublisti edastanud, kui me vaatame aastat kaks tuhat seitse, praegu on olukord veelgi hullemaks läinud. ma ei ole neiega nõus selles, et see määruse eelnõu selle kapitali ohtu paneb meil tõesti napib riskikapitali ka mittereguleeritud turgudel. nii et ma ei ole päris kindel, kas ikka see peapõhjus on regulatsioon või regulatsiooni puudumine ja võib-olla ma isegi söandaksin öelda, et just tänu sellele, et meil on võimalik teha kasiinotüüpi investeeringuid, siis võib-olla raha, mis tegelikult võiks minna tööstustüüpi riski äh, kapitalisektorisse äh, ei lähe sinna, vaid läheb hoopis sinna kasiino äh, tüüpi mm, sektorisse. võib-olla te ei ole minuga nõus. aga nüüd ma tuleksin nüüd selle globaalse majanduse aspekti juurde. Teie ütlete, et see on edulugu, mida ei ole võimalik arvudes vääri, väljendada. jah, sajad miljonid brasiillased, hiinlased, indialased on tänu globaliseerunud majandusele vaesusest välja pääsnud. aga kui meil on ressursside kriis ja meil on kliimakriis ja toiduainete kriis, kui meil on sajad miljonid aafriklased, indialased, lõunaameeriklased, kes on sattunud nüüd suurde vaesusesse, kas see on globaliseerumise tulemus, nii et olgem ettevaatlikud, kui me räägime sellised sest edust, aga samas mõtle arvude peale ja jah, me tahame globaliseerunud majandust, aga me arvame, seda on vaja korrigeerida tublisti. nüüd kapitalinõuete direktiiv, kas sellest piisab? võib-olla tõesti, kui kõik need finantshoovad pärinevad pankadelt, aga see nii ju ei ole. tähtis on tagada, et meie süsteem oleks piisavalt veekindel. ja nüüd dialoog sektoriga võib-olla teie töötasite selles sektoris. mina mäletan paari kuu tagust aega, et peamine eh, peavalu, mis viimasel ajal seal sektoris valitses, oli, kuidas oma aktsionäre tasustada. ma arvan, et see kriis näitab meile, et Äh, ühised huvid ja aktsionäride huvid ei tarvitse tingimata kokku langeda. jah, meil on vaja sektor ära kuulata, aga äh, meie oleme need, kes ikkagi lõppkokkuvõttes ühiste huvide eest seisavad, mitte nemad. ja kui me tahame nüüd sektoriga dialoogi pidada, siis jah, loomulikult väga hea. aga meil on vaja ka oma valijate peale mõelda ja kui teie ütlete, et valimised on selja taga, siis võib-olla teil siis see dialoog peatub valijatega, aga minul küll on niimoodi, et mina jätkan dialoogi oma valijatega ka pärast valimisi ja siin ma äh, ei räägi ainult äh, prantsusekeelsetest belgialatest, see on pidev protsess, me kuulame kogu aeg oma valijaid, samuti nagu sektorit. Thank you uh.... ma tänan, Otmar Karas, palun. Äh, proua esinaine, härra raportöör, tahaksin selle teema kohta öelda, et me oleme kõik õnnelikud selle üle, et härra Kusees on raportöör, lootused on kõrged, aga ilma meieta ta ka kuhugi ei jõua. ta peaks ära kasutama seda koostöökliimat, mis meil praegu on eesseisva aasta jooksul nüüd äh, esiteks tahaksin ma öelda, et kui meil see direktiiv juba oleks, siis majandus- ja finantskriisis me praegu ei viibiks. nii et äh, see direktiiv äh, ei tohiks leida käsitlust äh, majanduskriisi tulemusena sellepärast et äh, muidu äh, me kaldume kõrvale oma teemast, et kas äh, on reguleerimislünk, mida me peame reguleerima ja nii edasi. ka siin komisjonis on ju paljud ka aruteludes ameeriklastega jõudnud järeldusele, et investeerimisfondid ei ole kriisi põhjuseks ja kui nad ei ole kriisi põhjuseks, siis me peaksime seda direktiivi palju tagasihoidlikumalt äh, käsitlema. teiseks, minuga võtavad ühendust fondid, kes ütlevad, et äh, nad ei ole arvamusel, et nad oleksid alternatiivsed investeerimisfondid, aga et nad langevad selle direktiivi kohaldamisalasse, kui direktiiv jääb selliseks, nagu ta on ja nad satuvad turul klientide hankimisel ebasobivasse olukorda. meil tuleb kindlasti käsitleda seda nime küsimust. praegu on olukord selline, et see puudutab kõiki, mitte usage fonde kas tõesti kõik mitte usage fondid on alternatiivsed investeerimisfondid? meil on ka fonde, mis tegutsevad ainult liikmesriigi siseselt ja mitte piiriüleselt. ka siinkohal tõusetub küsimus, et äh, kas äh, reguleerimissädete osas me teeme nendel vahet või mitte neljandaks, praegu äh, käsitletakse ainult äh, valitsejate küsimust, aga me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ka fondidele kui sellistele, mitte ainult nende valitsejatele. meil on erinevaid äh, fonde, mis langevad selle direktiivi kohaldamisalasse, aga kas me soovime kõiki fonde reguleerida, jättes kõrvale nende spetsiifika meil on vaja selliseid äh, nõudmisi, mis kehtivad kõikidele fondidele ja valitsejatele ja meil on vaja detailregulatsioone teistele fondidele ja siis me peame veel äh, panema paika, milliseid fonde me reguleerime Euroopa tasandil, milliseid lähtuvalt lähimuspõhimõttest, olenevalt siis sellest, kas fond on piiriülene või mitte. niisiis äh, meil peaksid olema sätted kõikidele fondidele, need kriteeriumid oleksid fondi registreerimise aluseks ja siis äh, oleksid sellised kriteeriumid, millega me ei mõõdaks kõiki fonde ühe mõõdupuuga. ja nüüd äh, ajaplaanist. Olle Schmidt, ma usun, et me ei pea siin äh, kaklema ajaplaani pärast. kui me esimeseks lugemisekski võimelised ei ole, siis triloogini me ei jõua. ma usun, et äh, see direktiiv äh, annab meile võimaluse esimesel lugemisel äh, juba nõukogu ühise seisukoha jõudmisel jalule aidata. me peaksime kindlasti kaaluma triloogi vajadust äh, nõukogu ja komisjoniga siis, kui äh, me oleme sinnamaale jõudnud. aga me ei pruugi sinnamaale jõudagi, me triloogia ei peaks olema lihtsalt äh, juba raudselt sisse kirjutatud meie menetlustesse. ja nüüd härra Tremosa, palun teen lühidalt, suur tänu, esinaine. katsun piirduda ühe minutiga. ma tahan juhtida teie tähelepanu ühele aspektile paljud kõnelejad täna hommikul ütlesid, et meil on tarvis enam reguleerida, enam kontrollida, aga mul tekkis küsimus selle kriisi tekkepõhjuste kohta. kui me võrdleksime seda panganduse kriisi üheteistkümnenda sajandi lõpus ja kahekümnenda sajandi lõpus, siis üheksateistkümnenda sajandi lõpus ei olnud olemas sellist suurt keskpanka, kes täitis regulatsiooni rolli. see on ju see roll, mis on tänasel päeval keskpankadele antud. ja üheksateistkümnenda sajandi lõpus, välja arvatud USA-s, tegelikult kui me jätame USA kõrvale, esines hoopis vähem panganduskriise, kui tänasel päeval esineb ehk et kokkuvõttes võib ju öelda, et pankade läbikukkumine oma tegevuses ongi üheks käesoleva kriisi peamiseks põhjuseks. näiteks kui me vaatame intressimäärasid, siis neid kujundati kunstlikult riiklike keskpankade poolt ja see on üheks kriisi põhjuseks tegelikult. mitu aastat mõned keskpangad kehtestasid kunstlikult madalad intressimäärad, mis omakorda tõid kaasa kred-, krediidivoo kunstliku suurenemise, ettevõtete äriplaanide kunstliku muutmise ja lõppkokkuvõttes äh, kaasas sellega tohutu suur võlakoorem. Olle Schmidti sõnavõtu kaitseks võin öelda seda, et äh, siin kõlas täna siis ennekõike peame vastama sellele, kes reguleerib äh, reguleerijat härra Pullmann, palun. Äh, tänan, proua esinejana. kolleeg Olle Schmidtile vastuseks. Olle Schmidt äh, eelmisel koosolekul oli minuga suhteliselt äh, ebaõiglane, kui me rääkisime Euroopa autotööstusest. ma ei taha aga pikka viha kanda olen temaga nõus menetluse idee osas. me peaksime kindlasti lähtuma koostöömenetlusest kahe lugemisega. meie seadusandjatena peame ära tegema oma kodutöö, selles osas me oleme temaga ühel meelel. nüüd Otmar Kaaras ütles, et me võiksime nõukogu aidata ja kui selline olukord tõesti tekib, siis tänu sellele, et me lähtume kahest lugemisest, aga me ei tohiks nõukogule ja komisjonile saata välja signaali, et me soovime kokkuleppele jõuda esimesel lugemisel, see ei ole sugugi kasulik meile, see ei aita ka raportööri, kes on niigi keerulises olukorras, nii et me oleme nõus olla seisukohaga selles küsimuses. suur tänu teile. ja mulle tundub, et äh, nii mõnigi sõnavõtt siinkohal võiks olla pigem selgitava iseloomuga. mina omalt poolt tahan kõigepealt öelda seda, et äh, kas mul on nüüd kõigi tähelepanu? jätkan, me alustasime oma aruteluga tõesti varakult selle päevakorrapunkti osas ja see tuli üllatusena nii mõnelegi. nii et kõik need, kes jäid esimestest sõnavõttudest ilma, muuhulgas variraportööri ja härra Pulmani esimesest sõnavõtust ilma, samuti sellest, mida ütles härra Klens ja härra Kämmel, siis me saadame teile lingi sellele veebiülekandele, kus te saate kogu meie tänase arutelu uuesti üle kuulata. võite sealt valida enda jaoks need kõige eredamad sõnavõtud välja ja neid mitu korda kuulata. sama käib ka komisjoni ja nõukogu esindajate kohta, et kui teil nüüd midagi jäi kuulmata, siis saate seda üle kuulata ajastuse juurde. minu meelest on ka oluline, et meie komisjon täidab oma ülesandeid nii sihtpäraselt, siipäraselt äh, ja ja konstruktiivselt kui võimalik. ma ütlesin, et me tahtsime esimest lugemist teha viiendal detsembril, aga praegu tundub, et äh, et äh, kui toona oli meil kokkulepe saavutatud esimese lugemise osas, siis praegu ma ei oska öelda, komisjon on see, kes selle otsuse vastu võtab, ma saan aru, et me oleme küll oma tegevuses edasi liikunud, aga eks ole näha. loomulikult me oleme avatud kõigele. selles kontekstis tuletan raportöörile meelde ka seda, et ka meil oli oma kogemus makseteenistuse direktiiviga, kus tuli sisse viia mitmeid muudatusi, seda ümber sõnastada, see käis ka nõukogu kohta ja siis oli lõpuks tõesti nii, et meie ees oli selline kolme tulbaga dokument, mida oli suhteliselt keeruline läbi närida. nii et äh, selline kogemus meil on olemas ja me oleme vastavatest probleemidest ka teadlikud. pöördun komisjoni poole ja palun, et komisjon koostaks meie jaoks äh, tabeli selle kohta, kuidas meie praegune tegevus on seotud kõigi nende erinevate teiste direktiividega. ma saan aru, et äh, meil on siin äh, osaliselt äh, kokkupuutumus äh, finantstegevuse vastavate direktiividega, turu, turuküsimused, me peame võtma arvesse Solvency kahte, CRD-d, ilmselt ka Europsit, erinevaid eurofonde või utsitseid ning erinevaid ra raamatupidamisdirektiive, aruandlusnõudeid sisaldavaid dokumente ja praegust järelevalve ülesehituse dokumenti, supervisory architecture document selge on see, et meil on tarvis sellist selgitavat, kas näiteks tabelivormis dokumenti, mis selgitab erinevate dokumentide seoseid. mõjuhinnangu juurde, meil, me koostame kaks mõjuhinnangut, esimene mõjuhinnang valmib oktoobri lõpuks ja teine mõjuhinnang novembrikuu lõpuks. reguleerimisalast kui niisugusest äh, räägime hiljem uuesti, aga me oleme teatud raamides pidanud kinni pidama, pidama ja üritame praegu ennekõike erinevaid lünkasid täita. see on praegu olnud meie peamiseks eesmärgiks. nii, edasi. nii mõnigi meist viitas Rahvusvahelise Valuutafondi tegevusele, sellele, kuidas tuleb rahvusvahelisel tasandil äh, koordineerida tegevus, sellele viitasid Rahvusvahelise Valuutafondi esindajad. mulle tegelikult suhteliselt meeldib härra Klentsi poolt välja pakutud mõte, et me peaksime panema paika sellise kvaliteedimärgise nagu UCITS-i või euro, eurofondide puhul. ma tahaksin teada, milline on komisjoni seisukoht sellise kvaliteedinõude või kvaliteedimärgise kehtestamise osas. ja nüüd parlamendi äh, või täpsustavalt meie komisjoni õigustalituse juurde. ma tahan teada, milline on komisjoni seisukoht Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja, ja selle vastastikuse põhimõtte osas? me vaatasime hiljuti teisi direktiive, vaatasime ka Solvency kahte ja juriidiline nõuanne meil on olnud selline, et me peame äh, sellisest selektiivsest vastastikusest põhimõttest ikkagi kõrvale hoidma. ma tahangi teada, milline on komisjoni nägemus sellest. ja nüüd, kui ma annan võib-olla järgmise sõna järgi eesistujale, siis komisjonile ja hiljem veel raportöörile. meil on umbes kakskümmend minutit aega veel jäänud, nii et Carlota, palun, nõukogu. aitäh ega mul nii kaua aega ei lähegi. mul oli väga huvitav kuulata tänast arutelu. ka minu poolt äh, vabandused, mul on tegelikult väga kahju, et ma jäin arutelu esimesest osast ilma. aga üks äh, parlamendisaadik siin tõstatas küsimuse läbipaistvuse kohta nõukogu ja parlamendi töös. meie omalt poolt üritame oma tööd teha nii läbipaistvalt kui võimalik. isegi siis, kui meie ei ole eesistujad enam, siis kui me selle dokumendiga lõpule jõuame, selge on see, et me teeme ikkagi teiega koostööd ja terve sügise kavatseme omalt poolt kõvasti sellesse panustada. tegemist on väga huvitava dokumendiga meie meelest on selles raportööri dokumendis väga palju asjakohast. seega tahan öelda seda, et ma loodan, et meie koostöö parlamendiga saab olema edukas, aitäh! suur tänu ja kas me võime nõukogu koostatud dokumendiga laiali jagada? jah, meil on selline teemadokument tõesti olemas, see on täiesti avalik dokument ja nõukogu internetilehel on see ka kättesaadav. muidugi võite pöörduda ka otse eesistuja poole, me ei tee kirja teel paluda see edastada, aga see on jah meie veebilehel olemas. suur tänu ja komisjon, palun. Thank you, madam chair, I, I will start with a positive aitäh, proua esinaine. alustan positiivse alatooniga. kõigepealt meil on tõesti midagi ühist enamike parlamendisaadikutega ja komisjoniga ja ka teistega, nimelt see, et me jäime osast arutelust ilma, see jäi meil kuulmata. eks me peame seda sissejuhatust ja teisi sõnavõtte internetipõhiselt uuesti üle vaatama aga nüüd vähem olulisemate asjade juurde. nimelt see aruanne, mille härra Koses on koostanud, tõesti rõhutab neid kõige olulisemaid nüansse samuti on see väga heaks lähtepunktiks selle töö jaoks, mis meil tuleb ära teha. kui te lubate, ma teen paar märkust ja üritan nende märkuste kaudu tegelikult ka vastata küsimustele, mis siin kõlasid ja mille muuhulgas ka teie, proua esinaine, esitasite. reguleerimis- või kohaldamisala puhul niipidi, et seda nii palju, et see direktiiv peab olema kõike ja kõiki hõlmav. komisjon on sellise seisukoha võtnud ja see peaks olema see kõige kohasem lähenemine põhjused selleks ei ole sugugi mitte ainult praktilised, selge on see, et neid erinevaid ärimudeleid äh, paika panna ja igale ühele konkreetsed reeglid paika panna, see on täiesti võimatu ettevõtmine, et see ei ole mõeldav ja ja see, et me jätame ühe või teise mudeli üldse välja, see ei ole ka põhjendatud. ilmselt äh, rohkem poliitilistel põhjustel ongi see kõige parem moodus äh, toimida ka kooskõlas G kahekümne poolt paika pandud suunistega ma arvan, et meie eesmärgiks peaks olema panna paika selline reguleerimisala, mis on nii lai kui võimalik, et hõlmata kõiki võimalikke osapooli. loomulikult me oleme teadlikud sellest, et selle lähenemise raames samas tuleb veidi ka diferentseerida, meil peavad olema paigas konkreetsed reeglid, mis on kohandatud konkreetsete ärimudelite, konkreetsete vajaduste järgi seda tuleb teha selliselt omakorda, et, et me ei pea hakkama neid üle defineerima, et ehk et kui me vaatame erinevate ärimudelite toimimist, põhimõtteid, siis nagu arutelus selgus, ilmselt me ei püüdnud piisavalt hästi, oleme püüdnud eristada juba niigi ja eristada neid erinevaid mudeleid nii palju kui võimalik selleks, et saavutada ühised eesmärgid, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et see dokument oleks lõpuks põhjendatud ja proportsionaalne ning asjakohane. mis puudutab seost teiste seadusandlike aktidega finantsteenuste vallas, siis me oleme teadlikud sellest, et tõesti esmapilgul võib tunduda, et siin ühte koma teist kattub me loomulikult üritame seda vältida nii palju kui võimalik. me üritame nii palju kui võimalik ühildada olemasolevat seadusandlust selle uue eelnõuga. sel põhjusel oleme ka juba analüüsinud ja hinnanud seda interaktsiooni või, või seost olemasolevate õigusaktidega. oleme selle kohta ka koostanud dokumendi mis on loodetavasti veelgi parem kui see tabel, mida te, proua esinaine, soovisite. me oleme selle tabeli juba edastanud nõukogule selleks, et aidata oma nõukogu kolleege töös. me oleme hea meelega nõus seda ka teile tutvustama. seda selleks, et loodetavasti õnnestub teil sealt leida mitmeid vastuseid nendele küsimustele, mis äh, väga õigesti tõusetuvad juhul, kui me käsitleme võimalikku seost erinevate dokumentide vahel. eesmärgiks siinkohal on taaskord vältida kattumist, aga samuti loomulikult vältida lünkade tekkimist. niisiis, me saadame selle juba koostatud dokumendi teile kohe, siis saate sellega tutvuda ja ka oma seisukoha meile edastada. meile tundub, et seal sisalduvad nii, nii mõnedki vastused mis puudutab järelevalvet, siis ilmselt praegusel hetkel on liiga vara veel selliseid küsimusi endale esitada, me loomulikult võime juba hakata selles suunas mõtlema, kuid mulle tundub mõneti ennatlik praegu sellega tegeleda. ma saan aru, et komisjoni ettepanek on alles teieni ju jõudnud ja me ei tea ju veel, milline see lõpptulemus saab olema nii et praegu oleks suhteliselt keeruline seda juba arvesse võtta muidugi oleks mõistlik seda silmas pidada erinevate arutelude käigus, sest äh, mõned asjaolud võivad muutuda ja võib-olla sellest uuest ametist saab ka kasu olema mõningate küsimuste lahendamisel. ja lõpetuseks kolmandad riigid tegemist on ühe võtmeküsimusega, lahendust me sellele täna ei leia, aga selgitan teile nüüd paari minuti jooksul, millised on komisjoni kavatsused siinkohal. võib-olla seisukohad küll erinevad, aga tahan teile selgitada seda, miks meie meelest see eelnõu ei pea, vähemalt meie meelest, ei, ei pidanud vähemalt meie meelest üldse protektsionistlik olema. põhjus selleks on järgmine. see eelnõu tugineb konventsionaalsele siseturuskeemile. see on suhteliselt tüüpiline, võib-olla mitte finantsturgude puhul, aga teiste turgude puhul, see tähendab omakorda seda, et me oleme näinud ette hulga reegleid, ülesandeid valitsejate jaoks, kes tegutsevad Euroopa Liidus, need on siis Euroopa Liidu tasandi valitsejad, kuigi selge, ja, ja nemad siis mõjutavad omakorda Euroopa Liidu fonde see oli see on nende reeglite peamine otsene eesmärk, see puudutab siis, nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu valitsejaid. mis puudutab kolmandaid riike ja nende fondide valitsejaid, siis meie näge-, nägime ette selle, et kolmandate riikide fondivalitsejad peavad pääsema ligi ka Euroopa Liidu turgudele, aga siin on ka üks aga või eeltingimus, ehk et peab olema tagatud see ekvivalentsuse tingimus. selline on meie traditsiooniline nägemus asjadest meil peab olema see kuidagi reguleeritud, Euroopa Liidu fondide, fondivalitsejate kohta meil on regulatsioon olemas ja meil peab olema vastav regulatsioon ka kolmandate riikide fondide ja fondivalitsejate kohta. me ei saa seda läbi direktiivi otseselt teha, meil on tarvis vastavat ekvivalentsuse kontrollimehhanismi. nii et komisjoni eesmärk ongi just see, et Euroopa ja välis turud, välisturgude tooted oleksid võrdsel alusel. ja loomulikult sellega kaasneb omakorda see, et Euroopa ja välismaised fondid ja fondivalitsejad mõlemad saavad kasu siseturu privileegidest, põhiliselt siis jutt käibki sellest passist mingis mõttes äh, me tunneme kergendust, sest et äh, pidevalt meid süüdistati protektsionistlikus lähenemises. seda ütlesid mitmed sidusrühmad, aga me tunneme leevendust ka sellepärast, et äh, meid, meile öeldi, et sellest võib kujuneda Trooja hobune mõne osapoole jaoks komisjon selle konkreetse aspekti osas leiab, et äh, me oleme endiselt äh, hea tasakaalu saavutanud ja siinkohal minu poolt kõik, mul jäi midagi kahe silma vahele, siis äh, võin uuesti sõna võtta. kordan seda, et me oleme absoluutselt alati nõus tegema koostööd nõukoguga, parlamendiga, me oleme minevikus oma koostöövalmidust üles näidanud me oleme alati nõus teid aitama, kuigi me omalt poolt oleme juba päris palju ära teinud, aitäh! Uh... tänan! ma edastan teile õigustalituse spetsiifilise arvamuse härra Kusees juba sai koopia sellest e-kirjast. igal juhul annan ma nüüd sõna raportöörile kokkuvõtte tegemiseks. tänan, proua esinaine. anticiper, c'est une, un avantage d'avoir commencé un peu avant. väga paljud võtsid osa sellest arutelust ja ei olnudki ehk vale alustada varakult. ma võtan asja lühidalt Äh, kokku teie kergenduseks. ma olen alati lähtunud sellest, et kolleegid teevad ära kodutöö, kõigil on dokument olemas ja seetõttu ei tahtnud ma üle korrata seda, mis siin paberil kirjas on. tegin palju märkusi kolleegide sõnavõttude ajal, eriti tänan variraportööre tehtud töö eest, meil on olnud ka omavahelisi arutelusid ja kindlasti õnnestub meil üheskoos leida vastused nendele küsimustele, mis on esitatud. härra Schmidt, ma kuulan kõike, mida mulle öeldakse, võin seda teile kinnitada ja praegusel hetkel mul käib pidevalt igasuguseid külalisi ka seoses selle teemaga ja ma panen kõik ähm, kõrva taha. me ootame ära kindlasti ka mõjude hinnangu ja ma usun, et ka selles keerulises teemas jõuame me lõpuks heale lahendusele. teen ähm, kokkuvõtte nüüd sellest, äh, mis ma kolleegide sõnavõttudest enda jaoks kirja panin. kõigepealt ähm, me oleme arvamusel, et reegleid on vaja. ma ei usu, et äh, keegi oleks arvamusel, et see direktiivi ettepanek äh, tuleks prügiämbrisse visata. meil on vaja konkreetseid, äh, pragmaatilisi ja tõhusaid reegleid. komisjonipoolne ettepanek äh, tuleb veel natukene selgemaks muuta, reegleid tuleb teineteisest eristada, sellepärast et vahendid on ju ka mitmekesised need vahendid siis, äh, mis langevad selle direktiivi kohaldamisalasse. sooviksin tänada kolleege nendepoolsete sõnavõttude eest ja me üritame ettepanekutest lähtuvalt olemasolevat teksti paremaks muuta ja proua esinaine, te ka ise ütlesite, et meil on suured kogemused äh, parandamist vajavate tekstidega ja parlament oleks suhteliselt ähm, nukker, kui saaks komisjonilt tekstid, mis parandamist ei vaja. ja kaasotsustamismenetluse ilu peitubki ju sellest, et äh, igaüks saab anda tööle oma panusekese ning komisjon, parlament ja nõukogu üritavad endast anda